colleagues, um, I would propose to start. We had to wait for the head kolleegid, teen ettepaneku alustada. pidime ootama oma kolleege, kes äh, meil kõnelevad, aga nüüd saame alustada. Te olete päevakorda näinud. punktid kuus ja seitse on ära vahetatud. meil on siin komisjon ja nüüd teen ettepaneku vahetada ära ka punktid viis ja neli, sest et me ootame endiselt äh, raportööri proua Benifeid. et ta kõneleks meile päevakorrapunktist neli. kõigepealt äh, annan teada, et äh, kohtumist kantakse üle veebis ning te saate kasutada ka e-meeting rakendust oma sülearvutis või tahvelarvutis. lisaks on meil ka välja antud uus uudiskiri, mida te saate lugeda ning äh, küsin teie nõusolekut äh, koosoleku lõpus selleks, et heaks kiita kaheksanda oktoobri koosoleku protokoll. kui kommentaare ei ole, siis võime need heaks kiita. kõigepealt võtame siis äh, päevakorrapunkti viis. ja see on terroristliku sisu levitamise veebis tõkestamine nagu te mäletate, siis libekomisjon on siin juhtivkomisjon, kultuurikomisjon on kaasatud komisjon ja IMCO on palunud esitada arvamuse eeskirja viiskümmend kuus pluss alusel. seitsmeteistkümnendal oktoobril toimus esimene läbirääkimine. komisjoni eesmärk on eemaldada internetist terroristlik sisu Äh, tagades samas, et äh, kohustusi äh, täidetakse Euroopa Liidus ühtlaselt. IMCO soovib, et oleks kooskõla e-kaubanduse direktiiviga selles osas, mis puudutab vastutust ja üldise jälgimiskohustuse keeldu. ja teine kolmepoole läbirääkimine toimub kahekümnendal novembril kaks tuhat üheksateist ja nüüd annaksin sõna raportöörile. Thank you, Chair I am happy to report uh, from the first suur tänu! suure rõõmuga teen ettepaneku äh, teen teile kokkuvõtte terroristliku sisu käsitlemise kolmepoolsetest läbirääkimistest. Äh, viimane voor leidis aset seitsmeteistkümnendal oktoobril, tegemist oli esimese arvamuste vahetusega institutsioonide vahel mandaadi üle äh, selleks, et kolmepoolseid läbirääkimisi alustada. eesistuja tutvustas nõukogu äh, lähenemisviisi üldiseid punkte ning selgus, et nõukogu ning parlamendi seisukohtade peamised erinevused seisnevad ennetamise valdkonnas, äh, äh, edasisaatmise ning sisu kustutamise küsimuses. IMCO soovis konkreetseid meetmeid selleks, et vältuda, vältida seaduslikku kohustust teenusepakkujatele automaatsete süsteemide kasutamiseks, liikmesriigid aga ei taha sellist lähenemisviisi, parlamendi läbirääkijad on ühtsed nende meetmete keelustamise osas ning liigse keelustamise osas me tahame äh, tagada haridusliku ning ajakirjandusliku vabaduse. parlamendi seisukoht on selge ka selles küsimuses, et kõik meetmed, mis puudutavad läbi teenusepakkujate terroristliku sisu kõrvaldamist ei tohiks äh, tuua kaasa kohustust kogu sisu jälgida. aga komis- ning liikmesriigid tahaksid luua sellist süsteemi, mis äh, muudaksid selle mõningatel puhkudel võimalikuks. ja ettevõtete võimalus terroristlikku sisu hinnata äh, oma äh, lepingutingimuste kaudu on samuti äh, üks oluline punkt nõukogu jaoks, äh, siis sisu kustutamise käsk ja, ja õiguskaitse, liikmesriigid tahavad oma julgeoleku huvisid kaitstes võtta endale õigust sisu kõrvaldamise käsk anda, kõik on kõik kinnitasid, et nad on valmis kokkuleppele jõudma enne aasta lõppu ja minu arvates on samas oluline, et me töötame välja õigusakti üksikasjad väga põhjalikult, selle asemel, et ülepeakaela kiirustades toimetada. aitäh, härra Kolaja, lisaksin juurde, et et arutelu praegu ei toimu ja te informeerite meid edasisest hiljem. järgmine kolmepoolsete läbirääkimiste voor on plaanis kahekümne teisel novembril, nüüd siis päevakorrapunkt number neli ja tagasiside ühe teise teema üle, mis on kolmepoolsetel läbirääkimistel, ehk siis ühtse turu programm ja konkurentsivõime, sealhulgas VKE-d ning Euroopa statistika. nagu te teate, meie oleme juhtkomisjon selles valdkonnas ja ma olen veendunud, et te tunnete selle teema tausta, ma ei hakka seda teile ette lugema, annan kohe sõna härra Benifeile, kes on meie raportöör ning kes teeb meile kokkuvõtte esimesest kolmepoolsete läbirääkimiste voorust. palun, härra Benifei. suur tänu, lugupeetud esimees. vabandust, et mul hakkab hääl ära minema. loodan, et sellegipoolest saate aru sellest, mida ma kavatsen teile öelda pärast kaheksanda oktoobri hääletust, kus meie komisjon kinnitas läbirääkimiste mandaadi komisjoni ning nõukoguga, toimus kahekümne kolmandal oktoobril esimene kolmepoolsete läbirääkimiste voor. erinevad institutsioonid tutvustasid oma üldiseid seisukohti, aga üksikasjades ei laskutud esmaspäeval ja eile toimus esimene tehniline kolmepoolsete läbirääkimiste voor ning paistab, et mitmetes küsimustes on saavutatud nii mõndagi. nagu te teate, peamiseks raskuseks meil on see, et tegemist on horisontaalse algatusega, me peame tegelema turujärelevalvega, tarbijakaitsega, VKE-dega arvesse tuleb võtta kosmitööd, fütosanitaarset tervisega seotud asjaolusid ning tarbijate ja lõpptarbijate, lõppkasutajate vajadusi. väga raske oli parlamendis seisukohti kooskõlastada ning ühtse seisukohani jõuda aga tegime tõesti tõsist äh, koostööd teiste komisjonide kolleegidega ning see õnnestus. suur tänu variraportööridele selle avatud ning konstruktiivse koostöövaimu eest, mida nad on üles näidanud äh, selle töö algusest peale. tahaksin tänada ka teid, lugupeetud esimees et äh, aitasite kaasa selle sõbraliku õhkkonna tekitamisele ning et te toonitasite meie komisjoni rolli. see programm sisaldab mitut olulist elementi parlamendi jaoks, meie peamiseks eesmärgiks oli turu järelevalve ja millel on eraldi eelarverida. ja ka see on, ja eelarvevahendeid on suuretud neli koma viielt miljardilt üle kuue miljardini ja äh, ka COSME programmi ressursse on mit-, suurendatud äh,, keskendutakse äh, kestlikkusele, VKE-dele, mikroettevõtetele ning äh, online-toodete järelevalvele. ning samuti oli meil mitmeid punkte, mis olid olulised. me rõhutasime Soome eesistujale, et nendes teemade, nende teemade puhul me ei saa kokkuleppele jõuda, kui meil ei ole selget ettekujutust ressurssidest, mis muudetakse äh, kättesaadavaks. kaheksateistkümnendal novembril toimub järgmine kohtumine, kus käsitleme teisi artikleid ja kui detsembrikuuks ei ole nõukogu järgmise mitmeaastase finantsraamistiku äh, arve esile toonud, siis oleme sattunud ummikseisu. loodame, et nõukogu tahab siiski töötada ambitsioonikalt, nii nagu parlament on seda soovinud ning püüelda selliste ambitsioonikate eesmärkide poole. selge on see, et äh, me oleme kõik huvitatud sellest, et liikmesriigid toetaksid ühte äh, Euroopa Liidu suurimat edulugu, ühtse turu, ühtset turgu ja kui ressursse ei ole selgelt paika pandud, ei saa me ühtegi nendest äh, siin kirjeldatud eesmärkidest saavutada ootan pikisilmi võimalust teha koostööd teiega, teiste komisjonide raportööridega ning loodame, et tulemus on parim võimalikest. aitäh, härra Benifei, teie sõnavõtu eest ning äh, jälgime, mis edasi juhtuma hakkab ning loodame parimaid tulemusi ja nüüd järgmine päevakorrapunkt ja päevakorrapunkt number seitse, õiguslik kontroll, raadioseadmete direktiiv ning mul on suur rõõm tervitada siin härra Kosikuud, tööstusmuutuse direktor ning arenenud väärtuste ahela äh, töö juhataja Grõu peadirektoraadist. meie oleme valmis äh, oma komisjoni poolt teostama järelevalvet Euroopa õigusaktide jõustamise üle, sealhulgas ka kõnealuse direktiivi küsimuses, see raadioseadmete direktiiv ei hõlma ainult raadioid, vaid ka traadita ühendusega siia tegelevaid seadmeid, mobiiltelefone ja nii edasi ja nii edasi, tervet rida erinevaid arukaid nutiseadmeid ning see direktiiv muutub tulevikus veel olulisemaks meie digitaalse ühtse turu ökosüsteemis, mis kuulub igati meie pädevusse. tegemist on kolmanda õigusliku kontrolliga meie komisjonis kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta novembris ning kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta novembris teostasime eelnevad kontrollid. tuletaksime teile meelde, et meie liikmetele on kättesaadavaks muudetud koosolekudokumentide hulgas kogu asjakohane info ja nüüd saab sõna härra Kosiku aitäh, proua esimees, mul on suur rõõm tutvustada teile meie tööd delegeeritud aktide vastuvõtmise üle raadioseadmete valdkonnas, et tegemist on väga laia reguleerimisalaga direktiiviga. loomulikult see ajakohastatud info tutvustamine äh, ei hõlma kõike seda, mida Ähm, mis ei ole veel otsustatud, nii et eks ma siis äh, viin teid viimastest arengutest hiljem kurssi. ja kõigepealt äh, kõige esimene küsimus, ühised laadijad, äh, kõigile tuttav teema. kahe tuhande üheksanda aasta juunis õnnestus meil veenda tööstust alla kirjutama vastastikuse mõistmise memorandumile, et äh, mobiiltelefonide äh, laadijad ühtlustatakse, nende otsikud ühtlustatakse kahe tuhande üheteistkümnendast aastast alates. see vabatahtlik kokkulepe osutus väga edukaks sel, sel ajal, kui sellele alla kirjutati, üle kolm, oli turul üle kolmekümne erineva laadija ja, ja, ja nüüd on siis neid ühtlustatud mikro USB suunas toimub liikumine. ja aga samas tehnoloogia areneb ja äh, on olnud uuemaid arenguid ning lähtudes äh, vastastikuse mõistmise memorandumi edust, kutsus komisjon üles mobiilseadmete tööstust leppima kokku uues vabatahtlikus äh, süsteemis, aga hoolimata kogu meie veenmisest ja erinevatest projektidest sellise memorandumi kohta ei oleme saavutanud meie poliitilisi eesmärke, mis olid koostalitusvõime ning äh, toimimise üht-, ühtlustatuse, siis killustatuse ärahoidmine ning äh, e-jäätmete vähendamine ning äh, aja küsimus, kõik need neli aspekti olid meie eesmärgid ja memorandum ei täitnud päris meie Soome selles valdkonnas, seetõttu algatasime mõjuhinnangu, et teha õiguslik ettepanek, kui see on vajalik, selleks et töötada välja ühisne lähenemisviis laadijate kohta, mobiiltelefonide ja väikeste seadmete kohta. see mõjuhinnang hindab mõju tarbijatele, tööstusele, keskkonnale, iseäranis on tähelepanu pööratud uuendustegevusele, võtame arvesse keskkonnanõudeid ning võimalikku tehnoloogilist arengut. sellepärast püüdsimegi seda tegelikult, seda teist vabatahtlikku kokkulepet saavutada, sellepärast et me arvasime, et see oleks parim võimalus saavutada ühtlustatust mm, ilma uuendustegevust peatamata või aeglustamata. mõjuhinnangu tulemused selguvad paari järgmise nädala jooksul ning loomulikult suurima heameelega tuleme ja tutvustame selle uuringu tulemusi teile, kui see valmib. siis teine teema, millest tahtsin rääkida, oli isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitse tarbijate puhul ning tellijate puhul ning samuti pettuste, kaitsepettuste eest siin oleme teinud ka ettevalmistavat tööd äh, lähtuvalt äh, raadioseadmete direktiivi artiklist kolme, äh, punktist kolm peamiselt. traadita ühenduse ühendatud toodetel on, on probleeme, millest me oleme teadlikud ning tarbijad ning sidusrühmad on tähelepanu sellele juhtinud, ta soovitakse, et liikmesriigid äh, kuidagi reageeriksid, peamiselt on tegemist äh, laste mänguasjade küsimustega, nutikellad, äh, mänguasjad, mille puhul täiskasvanutel on kontroll ning alustasime ettevalmistavat tööd selles valdkonnas. oleme algatanud mõjuhinnangud ning delegeeritud aktide kallal tehtavat tööd, et äh, isikuandmete kaitset äh, suurendada ning äh, hoida ära pettusi internetiga ühendatud raadioseadmete puhul ning nutiseadmete puhul, nagu nimetatud nutikellad. töö jätkub, avatud konsulteerimine kestab kuni viieteistkümnendani ning loodame, et selle aasta lõpuks on mõjuhinnang olemas, et me saaksime delegeeritud akti vastu võtta, kui komisjon selle kasuks otsustab ja seda soovime teha järgmisel aastal. kui me otsustame valitud suuna kasuks, siis kanname hoolt selle eest, et delegeeritud akt on kooskõlas olemasoleva raamistikuga, andmekaitse määrusega, andmekaitse üldmäärusega, siis ka e-privaatsuse direktiivi ning määrusega ja küberjulgeoleku aktiga võib-olla veel paar sõna täpsustuseks, raadioseadmete direktiiv on seotud seadmetega enne seda, kui neid seadmeid äh, turustama hakatakse, turule lastakse ja see on suunatud tööstusele peamiselt. aga andmekaitse üldmäärus ning e-privaatsuse õigusaktid kehtestavad äh, üldeeskirjad privaatsuse tagamiseks äh, pärast seda, kui toode on turule paigutatud ning on suunatud siis andmete kontrollijatele, andmete juhtidele. nii et nende reguleerimisalad on siis erinevad, nii nagu ka eesmärgid. raadioseadmete direktiivi kasutamine selles kontekstis on see, et et ebaturvalised tooted saab sellisel juhul turult tagasi kutsuda. kolmas töövaldkond puudutab siis tarkvara laadimist raadioseadmetesse jällegi oleme teinud äh, ettevalmistavat tööd ning teeme seda praegugi, artikkel kolm, kolm äh, punkt i ja artikkel neli on meie töö aluseks. me peame tagama selle, et raadioseadmed vastavad äh, õigusele ning mida rohkem saab ümber kujundada tarkvara kaudu raadioseadmeid, seda suuremad on ohud seoses spektri juurdepääsuga, juurdepääsuga hädaabiteenustele ja nii edasi ja nii edasi. mõningad liikmesriigid on muret avaldanud selles küsimuses, sellepärast et juba on äh, tekkinud spektrihäireid pärast äh, turustamist teostatud äh, tarkvara laadimisega, mis siis tekitab hiljem häireid raadiospektri kasutamises. meie eesmärgiks on tarkvara üleslaadimist mis on ebaturvaline ära hoida. tegemist on siis tarkvaraga, mis mõjutab äh, seadmete vastavust negatiivselt. nii nagu ka varem äh, viisime läbi mõjuhinnangu me võime lähtuda olemasolevast raamistikust küberõigusaktist, küberjulgeoleku aktist. mõjuhinnang algas pisut hilja ning tulemus selgub järgmise aasta teises veerandis ja siis saame delegeeritud aktiga järgmise aasta lõpupoole tegeleda. Need on siis meie kolm peamist töövaldkonda ja loomulikult hea meelega vastame teie küsimustele ning äh, viime teid äh, mõjuhinnangute tulemustega kurssi, kui need valmivad. suur tänu, härra Kosigu! nüüd annan äh, sõna koordinaatoritele. rahvapartei ja proua Tuun, palun. Sorry. That was, you know, morning energy after coffee and the wonderful working breakfast. suur tänu Äh, meil oli töö, töine hommikusöök meie esimehega ja jõime kohvi, nii et äh, jah, hommik on selline, nagu on. Teie alustasite üldisema teemaga ja ma teen seda samuti, see nimelt selle ühise laadimise teemaga. väga tore on, et komisjon on äh, andnud endast parima selleks, et laadijate arvu vähendada ja mm, igati soodustada kokkuleppe sõlmimist tar-, tootjate vahel, et meil oleks vähem laadijaid, aga sellegipoolest on neid laadijaid siiski mitu. ja ma ei tea, kas te saate aru, kui palju, tegelikult teate, kui palju erinevaid laadijaid ja, ja juhtmeid on meil kõigil meie sahtlites, meie käekottides, meie seljakottides, kus iganes. miljonid Euroopa kodanikud on samas olukorras ning tõesti, äh, kas me mõtleme selle peale, kuidas neid taaskasutada, mis nendest äh, laadijatest ja juhtmetest pärast saab? ja kui paljud neist lihtsalt äh, on raisku läinud viimaste aastakümnete jooksul? ja kõik jätkub nagu varem, sellepärast et ühtset kõigele sobivat laadijat meil endiselt ei ole ja minu arust on see väga oluline. meil peab olema üks standard loomulikult laadijaid on täna vähem, aga meil on vaja ühte laadijat, mida saaks kasutada raadioseadmete jaoks, igasuguste raadioseadmete jaoks, sealhulgas ka mobiiltelefonid, tahvelarvutid e, e-lugerid, nutikaamerad ja nii edasi ja nii edasi ükskõik millise keskmise või väikese suurusega elektroonikaseadmega tegemist oleks ning ma paluksin, et komisjon tõesti annaks endast parima, ei hoiaks ennast tagasi, vaid äh, oleks nii ambitsioonikas kui vähegi võimalik, sellepärast et meie tahame seda ning ma arvan, et kõik teised siin saalis viibijad ka. ning ähm, me peame tegema enamat kui lihtsalt delegeeritud aktid meie IMCO komisjonis vastutame tarbijate eest ning me ei tohiks suruda tarbijatele peale kohustust osta kogu aeg uusi juhtmeid ja visata vanu juhtmeid ära siis pärast Te mainisite seda muidugi ka ise, aga ma toonitaksin veel üle, tarbijate jaoks on see teema oluline. aga see pole veel kõik, see on probleemiks ka keskkonnale ning äh, tsiteeriksin Euroopa ajalehte EU Observer, mida lugesin täna hommikul. pealkiri oli, et kuidas Apple tegi lobi Euroopa Liidule selleks, et ühine nutitelefonide laadija ei tuleks veel niipea kas keegi Apple'i esindajatest on siin kohal. mul on väga kahju, kui see on mõjutanud Euroopa Komisjoni otsust, aga tõesti viimased hiljuti avaldatud dokumendid näitavad, umbes sada viiskümmend dokumenti e, emaili ja nii edasi näitavad, kui palju on Apple teinud lobitööd selleks, et seda ühtset laadijat pidurdada. ja meie tõesti tahame seda ühtset laadijat, sellegipoolest suur tänu, me tahaks neid kohe. härra Agius. suur tänu, kõigepealt suur tänu komisjonile selle algatuse eest ühtlustada meie mobiiltelefonide laadijad kümme aastat on äh, reguleerimine olnud vaba, nii-öelda reguleerimata on see valdkond, äh, on tehtud ko-, üritatud koostööd teha tööstusega, aga õiget lahendust leitud ei ole. meil on vähemalt kolm erinevat laadi ja tüüpi. ja on endiselt tööstussektoreid, äh, kes on selle vastu, sellepärast et nemad lõikavad sellest finantskasu, kui neil on oma patenteeritud laadijad turul, mida nad saavad müüa ning seetõttu on tõesti viimane aeg, et Euroopa Liit asuks tegutsema selles valdkonnas. sellest on kasu tarbijate jaoks ja me ei taha, et meie tarbijaid sunnitaks ostma laadijaid oma uutele mobiil, mobiiltelefonidele, aga sellest on kasu ka keskkonna jaoks, meil on liiga palju elektroonikaseadmetest tulenevaid jäätmeid, millest saaks kergesti vabaneda, kui meil oleks ühine laadija turul. ja tõesti, me saaksime väga paljust prügist vabaneda oma turul, elektroonilisest prügist. seetõttu mina toetan kahel käepäeval seda komisjoni algatust ühtlustada meie laadijad Euroopa Liidu turul. suur tänu, härra Agius ja Renew nimel proua Schallmacher, suur tänu, tere hommikust, tahaksin tänada komisjoni selle tutvustuse eest, mul on paar küsimust ühise laadija kohta. paistab, et tegemist on üsna väikese asjaga, aga ei, tegelikult see pole nii, tegemist on tähtsa äh, asjaga ja tähtsa teemaga. meie kodanikud tõesti näeksid sellist ühtset laadiat Euroopa Liidu ühe konkreetse tulemusena, konkreetse saavutusena. juba on töötatud selle kallal kümme aastat, aga mul on väga hea meel, et me oleme täna siin ja saame asju veelgi muuta. minu esimene küsimus on teile, et kui me valime ühtset laadijat, ühtse laadija liiki, standardlaadijat, kuidas siis saab tagada seda, et uuendustegevus selle tulemusena ei pidurdu? Äh, valime USB otsiku näiteks, kuidas siis saame tagada seda, et äh, tulevikus, äh, kui oleks e-, erinevaid laadijaid, saaks tagada, et ka nende puhul oleks USB ühtne standard ja täna lähenetakse vabatahtlikkusest. tahtsin teada, kas Äh, selline vabatahtlik lähenemine on tõhus härra Gormand. suur tänu komisjonile selle sisse, selle tutvustuse eest. Te äh, juhtisite tähelepanu konkreetsetele asjaoludele, jah, tõesti tegemist on, on nii-öelda anomaaliaga, kui meil on palju erinevaid laadijaid, me peaksime saama kokku leppida ühe laadija osas, teised on juba rääkinud sellest päris palju, nii et ma ei hakkaks omalt poolt nende argumente kordama. on selge, et üks laadija kõikide elektroonikatoodete jaoks peaks olema meie eesmärk ja sellisel juhul oleks meil vähem elektroonikajäätmeid. ja tooksin veel juurde ühe asjaolu ja kui me lähtume samast laadijast, siis saame me töötada välja tooteid, mida saab kergemini uuendada, taaskasutada, ringmajandusse lasta nende elutsükli jooksul. ja suurte ettevõtete äh, strateegia kes müüvad äh, mobiiltelefone, arvuteid, tahvelarvuteid ja nii edasi, äh, nende strateegia on äh, vastupidine. me ei peaks kunagi unustama, et Euroopa Liit on maailma suurim turg ning selles valdkonnas on meil oluline, oleme oluliseks eeskujuks mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka ülejäänud maailmas ning selles valdkonnas ette võetud sammud ei mõjuta mitte ainult meie territooriumi, vaid ka laiemat maailma. suur tänu, härra Cormon ja idee ja proua Jerome. suur tänu suur tänu komisjonile selle äh, tutvustuse eest, küll kümne aasta on läinud meil selleks, et äh, ellu viia midagi, mis tundub iseenesest äh, lihtne, ühtne laadi ja äh, kümme aastat on pikk aega ja tarbijate jaoks oleks väga hea, kui meil oleks kõikide mobiilseadmete jaoks ühtne seade, see ole ainult mõistlik, seda täiesti selgelt ja ka keskkonda arvesse võttes. väga paljud meie kaaskodanikud tahaksid teada, miks kümne aasta jooksul ei ole midagi juhtunud, miks on asjad ummikusse äh, jooksnud, äh, tegemist on väga tähtsa teemaga, nagu proua, te isegi ütlesite, et me peame selles teemas vastutuse enda kätte haarama. miks täna on äh, Apple mõjutanud seda protsessi liiga palju? kas on vaja äkki mingisuguseid jõulisemaid meetmeid, et selles teemas edasi liikuda. suur tänu, proua Žoro! ja Euroopa konservatiivid ja reformistid ja härra Tošinovskit, aga härra Pilem paistab, et teie soovite hoopis sõna. suur tänu, esimees, suur tänu selle väga huvitava ettekande eest, kolleeg Tošinovski, kes on meie esindaja, ei saanud paraku tulla, sellepärast et tal on valimisringkonnas kohustusi, aga palus mul kaks küsimust edastada turul on näha, et äh, mõned, äh, mõned seadmed äh, laevad traadita ühenduse kaudu, kas traadita ühenduse kaudu laadimine on tulevikuperspektiiv, mis kaotab vajaduse ühtse laadija järele tulevikus. ja siis artikkel kolm ning nõuded sellest artiklis, kas näete ette tulevikus veel täiendavaid delegeeritud akte lisaks nendele, mida täna mainisite? aitäh! aitäh. ja kuue NGL, proua Belletien ei soovi, siis äh, vastame kahes voorus, äh, sellepärast et äh, mul on juba teisi sõnasoovijaid, aga annaksin praegu sõna härra Kozigule, et ta saaks vastata nendele küsimustele. Thank you. I will do my best. aitäh, annan oma parima küsimustele vastates esimene puudutas siis taaskäitlemist. jah, me saame aru, et selline vajadus on tõesti olemas ja vastastikuse mõistmise memorandumis, mis aastal kaks tuhat kaheksa sõlmiti, siis sõlmis, sisaldas ka seda, et kui me vaatasime erinevaid tagajärgi ja mõjusid, siis me üritasime hinnata oma mõjuhinnangus ka seda aspekti, et, et viiskümmend, kakskümmend tonni aastas tekib materjali, mis nii-öelda päästeti, nii et äh, selle võrra siis ka ähm, vähendati elektroonilisi jäätmeid. ja äh, juba ainuüksi see äh, materjali maht muudab ähm, taaskäitlemise lihtsamaks, aga praegusel hetkel me tegutseme siis praeguse õigusakti raames, aga mis puudutab taaskäitlemist ja, ja mis puudutab siis ka seda sisse pro programmeeritud ähm, vananemist, kui ähm, see, selline asi üldse olemas on, siis ähm, jah, me tegeleme ka sellega. ja järgmine raamprogramm võib olla siis ka üheks selliseks võib-olla horisontaalsemaks raamistikuks, mille raames selle küsimusega samuti tegeleda. nüüd üks äh, laadija äh, kõikidele seadmetele. nüüd mõjuhinnangus me uurisime ka seda, et äh, oleks ühine laataja kõikidele väikestele ja keskmise suurusega kantavatele seadmetele ja siin me oleme hõlmanud ka raadioseadmeid. ja siin on olemas vägagi mm, põhjused, see ei puuduta siis mitte ainult nende seadmete võimekust ja ehm, võimsust, vaid näiteks ehm, arvutite ja teiste raadioseadmete jaoks meil on tegelikult võimalik saada ühtne laadija, nii et mõjuhinnangus oleme ka seda punkti ehm, käsitlenud, aga me ei peaks eeldama seda, et, et kuna me saame seda teha väike ja keskmise suurusega kantavate seadmete jaoks, et, et see oleks siis tehnoloogiliselt ähm, teostatav ka kõikide teiste seadmete jaoks. nüüd see lahtisidumise vajadus. nii et äh, me peame vaatama, mida me soovime saavutada, me soovime saavutada seda, et meil oleks ühtne laadi, aga see ei tähenda seda, et kas me seadet müüakse koos juhtmega või mitte sellepärast, et äh, raadioseadme direktiivi all me seda äh, kohaldamisala, seda ei võimalda käsitleda, seda küsimust. et see on, selleks on vaja teine õiguslik äh, instrument. nii et me peame siin tegelema ka mm, selle küsimusega, et kas tarbijate jaoks on see soovitavam, et kas mm, seadmega koos tuleb ka juhe või mitte aga igal juhul direktiiv sellega ei tegele. nüüd, kuidas me saame tagada seda, et innovatsiooni kuidagi ei takistataks? et kui me vaatame mõjuhinnangut ja kui me vaatame ka neid kõiki võimalusi, mida uus akt äh, tagab, siis me oleme tegelenud ka juhtmete laadimise küsimusega ja ka kiirlaadimise küsimusega. aga äh, delegeeritud õigusakt ähm, raadioseadme direktiivi all, see tähendab uut lähenemist selles küsimuses. nii et ähm, standardid peavad meid toetama. õiguslik akt äh, aga ei kaasajastata vastavalt tehnoloogilistele arengutele, aga standardeid küll, nii et standardid ähm, jälgivad ka tehnoloogilisi arenguid, käivad nendega käsikäes. nüüd juhtmete laadimine kas see muudaks kõik ülejäänud seadmed äh, üleliigseks? ei, juhtmete laadimine ei tule veel homme, nii et see võtab ikkagi aega, äh, kuni me saame juhtmete laadimise võimaluse tagada igal pool. see tähendab, et inimesed ikkagi vajavad äh, veel juhet vastavalt siis meie uuringu tulemustele. nii et see on praegu minu poolt kõik, ma ei tea, kas kolleeg soovib veel midagi lisada? kas nii palju siis esimese vooru kohta, jah, küsib proua Sinaine. nii et eh, nüüd saab siis sõna teise vooru sõnalejad ja kõigepealt eh, kolleeg Manders, palun. aitäh, esimees. loomulikult, mul on hea meel, et eh, asjad arenevad, aga ma ei mäleta, kes selle, kes selle ideega kümme aastat välja tuli, nii et Barbara Vailand oli oli tollal raportööriks. Evelin oli tollal ka siin ja ma olen, mul on tõesti häbi kõige selle pärast, mis siin toimub. ja ma sooviksin tänada komisjoni sellepärast, et nad teevad tõesti kõik, mis nende võimuses, aga see on tõesti siin näiteks selle kohta, kuidas Euroopa Liit ei toimi, sellepärast et kui Apple on olulisem kui viissada tuhat ähm, eurooplast, siis ma olen, mul on tõesti häbi. ma olen tõesti hämmingus sest see on näide sellest, kuidas me ei peaks asju korraldama ja menetlema. mul on siin IMCO komisjoni pressiavaldus, see on kümme aastat vana. tollal me rääkisime vabatahtlikust skeemist, mitte sellest, et me peaksime kuida-, mitte, et me peaksime rääkima ühtle, ühisest laadest, nüüd aga endiselt me oleme samas kohas me räägime siin viiekümnest tuhandest tonnist äh, jäätmetest. et see on esimene punkt, jäätmed, elektroonilistest seadmetest tulenevad jäätmed, aga mobiiltelefonid on ka äärmiselt oluline seade mm, inimestele mm, ükskõik millal teie igapäevases elus. me vägagi palju sõltume igapäevases elus oma mobiiltelefonidest, jah, te olete sellega rahul või mitte, aga igal juhul me sõltume nendest. nii et see võib olla ka elulise tähtsusega äh, et, et kas teie mobiiltelefon on laetud või mitte. ja ma olen tõesti väga pahane selle süsteemi üle. nii et äh, härra Trumpi sõnul me võime öelda, et, et ähm, et jah, muutkem Ameerika jällegi suureks, sellepärast et tegelikult me võtame rohkem kuulda Apple'it kui Euroopa Liidu kodanike vajadusi ja ma arvan, seda võiks ka mainida uudistes, sel-, kas siin majast väljaspool viis aastat tagasi ma töötasin siseturuga, mitte küll parlamendiliikmena. ja nüüd olen ma tagasi juba kaks kuud siin ja nüüd ma näen, et me räägime jällegi asjast, äh, millega meie äh, valijad olid kümme aastat tagasi väga rahul ja nüüd, kui ma peaksin oma kümne aasta taguse valijaga jälle rääkima samast asjast, siis mul oleks tõesti häbi ja mul ei ole häbi mitte selle ettepaneku pärast, vaid selle süsteemi pärast, sellepärast et tegelikult me lammutamegi Euroopa Liitu selliste süsteemidega ja selliste ettepanekutega. Euroopa kodanikud enam ei usu Euroopa Liitu ja see, selle tõttu ma olen ka vihane. ja et loomulikult võib leida igasuguseid vabandusi, miks neid asju ei ole saadud turule ja, aga ma olen ikkagi vihane. ma arvan, et me peaksime otsekohe tegutsema, me peaksime otsekohe sisse viima ühise laadija ja härra Bilal ütles, et äh, turg on juba eest läinud, sellepärast et äh, nüüd meil on juba juhtmete laadijad. aga Apple toob turule juhtmeta äh, laadija ainult Apple'i seadmetele, miks me siis ei ütle, et, et kui meil on juhtmeta laadijad, siis kõikidele mobiilseadmetele, seda on väga lihtne korraldada tehnilises plaanis. aga turundussektor, kui nad soovivad raha teenida nende seadmetega, siis loomulikult nad ei soovi sellist ühist laadiat sisse viia, nii et siin on tegu ikkagi tahtega, äh, tööstuse sooviga ja ka sellega, kui tõsiselt võtab tööstus oma tarbijad. nii et me peaksime näitama Apple'ile, et me enam ei osta Apple'i seadmeid tarbijatena, jah, seda me saame teha. ja loomulikult äh, Äh, jah, Apple on väga köitev, et äh, mul on Huawei, see ei ole väga köitev, aga jah, peab ikkagi olema mm, oma köit-, äh, atraktiivsuse mm, tagamiseks ikkagi kõige viimane Apple'i telefon, mis on väga kallis, aga igal juhul jah, me võime näidata siis ka, et me lihtsalt ei osta enam nende seadmeid, näidame sellega oma sõnumit. aitäh, härra Manders, et meenutasite meile ka selle ettepaneku ajalugu härra esimees, proua esimees, väga vabandust, et ma pean minema ka seksuaalse ahistamise koolitusele, et nii, et me räägime ka nendest küsimustest. nii et asi ei ole mitte selles, et ma ei tunne huvi selle arutelu vastu, aga jah, me oleme küll väga, meie moraal on kõrge teistes küsimustes, aga paraku mitte selles, kuidas turg toimib. kolleeg Borsan suur tänu, proua esinejana. mul on väga hea meel, et me saame täna seda väga olulist teemat äh, arutada. Äh, statistilised andmed ähm, näitavad, et aasta jooksul me ähm, kasutame ära selle, mida loodus ähm, suudab toota pooleteise aasta jooksul. ja me näeme, et jäätmete hulk aina suureneb Euroopa Liidus Is everything okay? kas tõlge toimib? jah, tõlge toimib. nagu paljud teist on juba öelnud, siis nüüd me ootame ka Euroopa Komisjoni võetud meetmete tulemusi. me oleme raisanud aastaid ja nüüd me ootame, et delegeeritud akt vastu võetaks ühtsete laadijate osas ja täna on juba ka seda mainitud, et äh, siin on palju neid, kes on erinevaid äh, laadijaid ära visanud, sellepärast et me ei kasuta neid ja ostame uusi laadijaid ning igal aastal me tekitame viiskümmend tuhat ähm, tonni jäätmeid ainuüksi laadijate näol ja kui me ühtlustaksime laadijate standardid, siis tegelikult tarbijad saaksid ka järgnevatel aastatel üle miljardi euro säästa ning ühtsed laadijad peaks olema ka samm jätkusuutlikkuse eesmärkide saavutamise poole. nii et ähm, kui tarbijad ähm, peaksid oma mobiilseadmeid muutma hakkama ning ähm, ma arvan, et juba toodete väljatöötamise faasis saaks sellega arvestada nii et ähm, jah, komisjon peab välja tulema uute meetmetega, meie peame tagama ka tõhususe ja kui vajalik, siis me peame ka uute õigusaktide ettepanekutega välja tulema. suur tänu ja nüüd proua Kebert, palun. suur tänu, proua esinaine. ausalt öelda ma mõistan härra Mandersi viha ja pahameelt, sest et kümme aastat tagasi olin ka mina siinkohal ja ma mäletan, kui elavalt me seda arutasime, et meil on vaja kindlasti ühtset laadimist ja et ähm, ja oleme ka vastava õigusakti ettepaneku teinud ning ähm, ja proua Vailer suutis ka äh, Äh, vastaspoole vastupanu murda ning seetõttu mul tekkinud küsimus, et tõesti Euroopa Komisjon on teinud kõik, mis tema võimuses on selleks, et seda õigusakti, mille osas me tollal kümme aastat tagasi kokkuleppele jõudsime, ka tõesti rakendada. ja kuidas on võimalik see, et kümme aastat võtab aega, kuni komisjon uue ettepanekuga välja tuleb? aga mitte lahendusega nii et ma arvan, et me peame tõesti selle asjaga tegelema mina ei ole enam nende ridades, kes on Euroopa Komisjoni vastu alati väga sõbralikud ja viisakad, sellepärast et mina tean, et kui Euroopa Komisjon midagi teha ei soovi, siis nad seda ei tee ja nad toovad sada tuhat vabandust, miks midagi ei õnnestu. aga nad ei ütle otsesõnu välja seda, et nad lihtsalt ei soovi seda teha ja niimoodi enam asjad edasi ei lähe. meie ikkagi nõuame seda, et see, mida seadusandja on otsustanud, seda ka rakendatakse, et Euroopa Komisjon tõesti oma töö ära teeks, sellepärast et üheks kõige olulisemaks Euroopa Komisjoni töö ülesandeks ongi see, et nad Euroopa õigust rakendavad, nii on ka meie aluslepingutes kirjas ja mina nõuan, et Euroopa Komisjon oma tööd teeb ja see ei ole võimalik, et meil on jällegi ettepanek laual ja mis tähendab, et me siis jällegi kümme aastat ootame, kuni tuleb järgmine komisjoni ettepanek kümne aasta pärast ja me nüüd oodame ainult rohkem jäätmeid ja jäätmeid ja jäätmeid selle asemel, et tõesti tõhusate lahendustega välja tulla meie tarbijate jaoks. nii et ähm, mul ka tõesti juba, ähm, mul on kõrini tõesti sellest taktikast, mida komisjon pidevalt kasutab. suur tänu ja kolleeg Tamitša, palun. aitäh, esinaine. laadijad on kasumlik toode ja me peame seda vaatama loomulikult tarbija vaatevinklist, mis on kõige õigem vaatevinkel, aga ettevõtjate jaoks on ähm, laadijad väga tulu, tulus artikkel. näiteks Samsung teeb erinevaid laadijaid Samsung seitsme, Samsung üheksa jaoks. miks? sellepärast, et nad saavad kolmkümmend naela küsida laadija eest ja mitte kuidagi ei suuda me neid ähm, käitumist muutma, kui me vastavat õigusakti vastu võtta. nii et, aga see tähendaks loomulikult, et äh, telefoni hind lihtsalt tõuseks kolmkümmend nalja. mida siis inimesed teevad, on see, et nad ostavad telefone Aasia riikidest või kuskilt mujalt. nii et äh, mida me peame tegema? on see, et koos USA ja Aasia riikidega me peaksime ikkagi survestama Samsungi, Apple'it ja teisi tootjaid, vastasel juhul võtab veel kümme aastat aega, äh, kuni me mängime seda kassi-hiire mängu. pool miljardit, ähm, mis me siis saame säästa ja viiskümmend tuhat äh, tonni äh, jäätmeid ei ole võrreldavgi sellega, nendega, selle kasumiga, mida tootjad saavad. aitäh, hea kolleeg Olen, palun siin arutati nüüd äh, laadijate küsimust, aga äh, ma sooviksin rääkida ka tarkvara küsimustest raadioseadmetes, et kas see on praegu õige hetk, jah, suur tänu. mul oleks üks konkreetne teema seoses ähm, tarkvara küsimustega raadioseadmed direktiivis. et nii palju, kui mina mõistan, siis me peame tagama toodete turvalisuse, ohutuse ja ma sooviksin ka teadlikkust äh, tõsta võimaliku kahju osas kui seda valdkonda ei reguleerita avatud tehnoloogiaga. nii et on seadmeid turul, mida saab käitada avaliku allika tarkvaraga ning väga paljud kasutavad selle, seda vabadust, et nad saavad igasugust tarkvara kasutada ja nad soovivad ka tarkvara parandada ja turvalisemaks muuta ka edaspidi ka oma seadmete jaoks, mida nad kasutavad. ning oleks väga kahjulik, kui me sellega ei arvestaks ja kui me takistaksime turu arengut ja innovatsiooni turul, kui me sellist tava ei äh, võimalda enam edaspidi kasutada, et äh, tarbijad saavad äh, tõesti oma seadmeid kasutada selliselt, nagu nad soovivad ja kasutada seda tarkvara, mida nad soovivad. ja see kindlasti mõjutab äh, suurel määral ka siseturgu, aitäh. aitäh. kolleeg Šaldemose, palun. aitäh ma lihtsalt soovisin tegelikult ühte kolleegi toetada, et, ähm, et tõsi ta on, et Evelyn Gebhard juba ütles, et me oleme juba nii kaua aega oodanud neid üldseid laadijaid ja see on tõesti häbiplekiks Euroopa Liidule, et me ei ole veel sellega hakkama saanud ja ma saan aru kõikidest ettekäänetest ja vabandust, aga sellegipoolest me oleme Euroopa Liit, me peaksime olema võimelised sellega hakkama saama. ja ma mõistan, kuidas turg toimib, ma mõistan seda, mida kolleeg ajas ja ähm, äh, kommenteeris, aga meie oleme ju need, kes reguleerivad turgu ja paistab, et me ei tee piisavalt nii et ähm, me peame ikkagi mm, tagama parima Euroopa Liidu oma kodanikele ja, ja, ja kodanikud küsivad minult, et miks, miks te midagi ei tee selleks, et meie elu lihtsustada ja, ja mida ma siis ütlen, paljudel põhjustel. nii et me peame ikkagi midagi ära tegema, vastasel juhul me ei saa seda müüa tulemusena, et see tulemus on positiivne ka keskkonna jaoks, nii et me peame tõesti paremaid tulemusi saavutama, paremini tegutsema ja me ei saa oodata jälle kümme aastat, aitäh. aitäh. kolleeg Leitau, palun. suur tänu, proua esinaine. tegelikult on siin juba praktiliselt kõiki teemasid juba mainitud, aga lubage mul siiski veel paar kommentaari. me oleme Euroopa Parlamendi saadikud, me oleme korraldanud valimiskampaaniaid, me oleme siia valitud oma kodanike poolt ja tihti oleme erinevaid teemasid arutanud kodanikega. kui on mingi meede või mingi tegevus, mis saab ka näidata, kui oluline on Euroopa Liit, siis loomulikult on see seotud ne-, seotud nende aspektidega, mis puudutab kõige rohkem meie kodanike igapäevaelu, näiteks rändlus. me ju kõik teame, et äh, mis saab siis, kui me oleme oma laadija maha jätnud, siis tuleb otsida laadija kas äh, tele, mobiiltelefoni jaoks või arvuti jaoks või kelle jaoks, nii et see on kõik väga keeruline. nii et me peaksime ikkagi panustama just nendesse tegevusesse, mis parandavad ka meie keskkonda. me peame tagama selle, et me oleme oma tegevuses vähem keskkonnakahjulikud, nii et komisjon peaks siin arvestama mm, paari märkusega et äh, loomulikult vabatahtlik tegevus on väga hea, aga kui vabatahtlikkust ei piisa, siis me peame asjale kuidagi teisiti lähenema, nii et kümne aasta jooksul, kümne aasta pärast arvatavasti enam mingit, mingisuguseid laadijaid ei olegi ja arvatavasti kõik äh, mobiiltelefonid ja seadmed näevad hoopis teistmoodi välja. ja seetõttu me peaksime natukene ähm, lühema vaatlusperioodi valima. niisiis parlamendi kõik fraktsioonid soovivad, et kiiresti tegutsetakse, meetmeid võetakse selleks, et me ei peaks veel kümme aastat ootama, kuni tulemused saabuvad. nii et komisjonil on meie toetus, te võite mm, loota meie toetusele ja te peate võimalikult kiiresti otsustavalt tegutsema. jah, ma nõustun sellega ja tunnistan, et on äh, ka kehvasid argumente. aga sellegipoolest ma loodan, et järgmine kord, kui komisjoni esindajad siia tulevad, et neil on siiski positiivsemalt meile aru anda. aitäh, ütleb proua esineja ja nüüd kolleeg Koretšev, palun. suur tänu, proua esineja. ma olen võib-olla naiivne, aga ma, ma mäletan, et aastal kaks tuhat üheksa oli Milena Kuneva komisjoni volinik äh, tarbijakaitse teemadel ja siis me tulime ka välja selle üks laad ja kõikidele seadmetele ettepanekuga, aga aga nüüd on tegelikult asi isegi hullemaks muutunud, sellepärast et siin räägiti juba, et Samsungil on isegi erinevatel mudelitel on erinevad laadijad. ja olukord muutub hullemaks ja hullemaks ja seetõttu mina toetan kõiki oma kolleege, kes ütlesid, et me peame ikkagi tulemusi saavutama ja me peame komisjonilt nõudma, et me midagi ka saavutaksime ja võib-olla ma olen naiivne ja keegi ütleb, et ei, aga siis me peame ütlema ka iPhone'i standard üle. ei, meil on üle viiesaja miljoni tarbija siin Euroopa Liidus ja ka meie võime standardeid äh, seada, oma standardeid äh, seada ja suruda neid peale ka iPhone'ile, nii et kui nad soovivad sellest turust loobuda, siis ehm, siis palun väga, aga kui nad ikkagi soovivad meie turule jääda, siis nad peavad ka meie nõudmistega kooskõlas olema. aitäh ja nüüd ma paluksin veel kord, et ehm, komisjoni esindajad ehm, kommenteeriksid neid laadijaga seotud küsimusi ja siis ka seda tarkvara küsimust. aitäh, kui lubate, siis ma vastan kõigepealt sellele küsimusele, mis puudutas eelmist vooru et kas me oleme plaanimas veel ka mingisuguseid tegevusi, meetmeid peale nende kolme valdkonna. ja tegelikult on üks valdkond, kus me ka praegu kaalume ähm, erinevaid teemasid, siin ei ole küll mingeid otsuseid vastu võetud, aga see puudutab, et kasutada võimestamist ka äh, selliselt, et need seadmed, mida turule tuuakse, et need kuidagi võrku ei kahjustaks, nii et ka see on üks teema, millega me praegu tegeleme oleme alustanud selle kaalumisega. nüüd paar asja. tuleksin tagasi ka selle mõjuhinnangu juurde, nii et mõjuhinnangus me tegeleme ka selle võimaliku kohaldamisalaga, nii et kui komisjon otsustab ettepaneku teha, siis see käsitleb Äh, arvatavasti vaid väike ja keskmise suurusega kantavaid seadmeid ja sellisel juhul oleks tegu delegeeritud õigusaktiga, kui kohaldamisala laiendatakse, äh, arvestades tehnoloogiliste võimalustega, siis sellisel juhul peab olema tegu kaasotsustusmenetlusega, et see oleks siis selge. nüüd, äh, mis puudutab ressursi tõhusust ja jäätmete küsimust, siis me oleme selles küsimuses täiesti teadlikud, aga nagu ma juba mainisin, et, et ökodisain, ringmajandus äh, on kindlasti need valdkonnad, kus selle küsimusega tuleks tegeleda. ja nüüd äh, faktide täpsustuseks. ma tean, et see ei mõjuta küll tänast arutelu, aga et olla faktides täpne, et, et äh, mitte kümme aastat me ei ole äh, et esimene vastastikuse mõistmise memorandum oli, sõlmiti kaks tuhat kaheksa. aga see ei olnud väga Ähm, ähm, tulemuslik, nii et praegu on juba teine vastastikuse mõistmise memorandum tegelikult. Ähm, ja nüüd, mis puudutab vaba tarkvara kasutajaid, siis me oleme ka nendega äh, aru pidanud, ka äh, kulutuluanalüüsi nendega koos läbi viinud eelmise aasta juunis ja ja mida me soovime käsitleda selles delegeeritud õigusaktis, on tegelikult tarkvara, mis negatiivselt mõjutab ähm, seadmete koostalitusvõimet, et see tarkvara, millel ei ole negatiivset mõjusid, nii et see, see tarkvara, mida saab ähm, alla laadida, ilma et see negatiivselt mõjutaks seadmete koostalitusvõimet, ähm, et et sellega probleeme ei ole need, ähm, need tootjad, kes tarkvara toodavad ähm, vaba litsentsi alusel, siis ähm, jah, nad võiksid toetada delegeeritud õigusakti, eeldades, et siis seadmete tootjad ja äh, tarkvaratootjate vastutused on äh, väga selgelt välja toodud, aga aga me ei hakka reguleerima tarkvara, vaba tarkvara, vaid me soovime reguleerida sellist tarkvara, mis võib potentsiaalselt negatiivselt mõjutada seadmete koostööritusvõimet. suur tänu, ma arvan, et ähm, sellega saame siis selle päevakorrapunkti arutelu lõpetada ja nüüd tulema kuuenda päevakorrapunkti juurde ja see puudutab jällegi õiguslikku kontrolli ja seekord siis isikustamata andmete vaba liikumist Euroopa Liidus ja see puudutab ka määrust kaheksateist null seitse ja kutsuksin siia äh, härra Chastanet äh, DigiConnectist Euroopa Komisjonist, tema on siis pilvetöötluse tarkvara üksuse juhataja ning äh, see määrus jõustus novembris eelmisel aastal ning selle eesmärgiks oli siis tagada mm, ka konkurentsivõimelisem ja lõimitum siseturg mm, andmete säilitamise jaoks ja vastavate mm, teen-, teenuste jaoks ning see on oluline ka digituru jaoks. oluline on see ka ehm, tehnil-, tehisintellekti jaoks ja oluline on see, et, et siin me saaksime ka Euroopa Liidu andmeturu kogu potentsiaali kasutada ning äh, ka mm, kohtumise dokumentides on mm, taustainfo ära toodud selle määrusega, nii et siis kolleeg Šestane, palun, teil on nüüd sõna kümneks minutiks, palun. Good morning and thanks a lot, uh, madam chair for uh tere hommikust ja suur aitäh, juhataja, et äh, meid siia kutsusite. Äh, nagu komisjon ütles, siis väga oluline on tagada et see isikustamata andmete vaba liikumise määrus täidaks oma põhieesmärgid. isikustamata andmete vaba liikumise määrus on tegelikult ülioluline digitaalse ühtse turu osa. koos isikuandmete kaitse üldmäärusega äh, kehtestatakse ühtne Euroopa andmeruum oleme koostanud ka äh, mõned slaidid teile. niisiis, koos isikuandmete kaitse üldmäärusega sätestatakse, kehtestatakse ühtne Euroopa andmeruum, kus äh, andmed saavad äh, Euroopa Liidu siseselt vabalt liikuda. mõlemad määrused toovad kaasa isikuandmete kaitsesätted, aga samas nad võimaldavad Äh, kõigi andmete vaba liikumist, nii isikustamata andmete kui isikuandmete äh, ja seda üle kogu Euroopa Liidu. isikustamata andmete vaba liikumise määrus toob eelkõige kasu nendele ettevõtetele, kes tegelevad andmete talletamise ja töötlemisega. selle eesmärgiks on konkurentsivõimelisem Euroopa Liidu ühtne turg ning äh, julge, turvalisem ja taskukohasem pilveruum me räägime äh, pilvandmetöötlusest ja pilveruumist, sest et see on väga oluline äh, uus äh, aspekt. see määrus toob kasu pilveteenuste kasutajatele, sellepärast et see alandab nende teenuste hindasid tarbijate jaoks. määrus edendab ka majanduskasvu ja digitaalse ruumi arengut Äh, pilveteenused on äh, ülioluline äh, digitehnoloogia arengus, kui me mõtleme tehisintellektile, suuremahulistele andmetele, kõik need hakkavad toimima pilvestruktuurides. mis see pilveruum on? see on piiramatu võimekus tegeleda andmetöötlusega üle kogu Euroopa Liidu ülioluline on see ka kõigi Euroopa Liidu ettevõtete digitaalse ülemineku toetamisel. nüüd järgmine slaid. okei okay., so uh, as you know the, the uh... nagu te teate, siis uh, isikustamata andmete vaba liikumise määrus näeb ette õigustamata andmete lokaliseerimise nõude keelu äh, avaliku asutuste poolt ja avalik julgeolek on ainuke erand siin, kus äh, andmete lokaliseerimise nõude võib kehtestada, aga seda ka ainult äh, põhjendatud juhtudel. ja väga palju tähelepanu pööratakse sellele põhjenduse aspektile. praegu viivad liikmesriigid läbi õiguslikku auditit, nad uurivad riiklikke õigusakte, et näha, kas seal on sätestatud andmete lokaliseerimise nõudeid. oleme ise tuvastanud andmete lokaliseerimise piiranguid erinevates valdkondades. mõned näited on äh, finantsandmed, Äh, aga ka tervishoiu ja maksustamise valdkonnad ja ettevõtete andmed, äh, mis on peamised kategooriad, kus on kehtestatud andmete lokaliseerimise nõudeid, aga lisaks on ka avaliku halduse sektor siin. Euroopa Komisjon on siin tegutsenud väga proaktiivselt. me toetame liikmesriike selle õigusliku järelevalve läbiviimisel riiklike õigusaktide kohta. aprillis äh, toimub äh, liikmesriikidega äh, konsulteerimine, et toetada neid selle õigusakti rakendamisel. Äh, meie eesmärk on pidada liikmesriikidega ka kahepoolseid kohtumisi selleks, et üle vaadata eriti problemaatilisi riiklikke õigusakte. seega me oleme siin väga ennetava lähenemise võtnud kahe tuhande kahekümne esimese aasta kolmekümnendaks maiks tuleb tühistada kõik praegu olemasolevad äh, õigustamata andmete lokaliseerimise nõuded. Äh, andmete lokaliseerimise nõuetest äh, saab teavitada TRIS-süsteemi kaudu, mis teie komisjonile kindlasti on väga tuttav me usume, et see süsteem aitab suurendada läbipaistvust ning äh, teadlikkust nendest äh, vähestest äh, andmete lokaliseerimise nõuetest, mis protsessi lõpuks peaksid alles jääma. taaskord me kasutame olemasolevaid ning tõestatud edukaid ühtse turu meetodeid. meil on ka ühtne kontaktpunkt, ühtsed kontaktpunktid äh, liikmesriikide regulatiivsetele asutustele. me loome ka uue äh, konkreetselt selleks eesmärgiks äh, mõeldud veebilehe. seega juba praegu on ettevõtetel võimalik leida äh, infot oma õiguste kohta, mis puudutab andmete, isikustamata andmete vaba liikumist Euroopa Liidus nüüd äh, regulatiivasutuste äh, kaitsemeede, äh, mida liikmesriigid väga järjekindlalt läbirääkimistes nõudsid. me oleme kehtestanud nende ühtsete kontaktpunktide kaudu vastava meetme. nüüd mõned kommentaarid ka suuniste kohta, mis puudutab äh, kombineeritud andmekogusega tegelemist. ja seda sooviti ka, et komisjon avaldaks. komisjon äh, täidab, on täitnud oma kohustuse ja maikuu lõpus avaldasime ka äh, suunised selle kohta, mis puudutab isikustamata andmete määrust ja isikuandmete kaitse üldmäärust ja seda, mis puudutab andmekogusid, mis sisaldavad nii isikuandmeid kui ka isikustamata andmeid. selle dokumendi sihtgrupp on eelkõige ettevõtted. me tahtsime, et see oleks praktiline dokument ettevõtetele, et nad saaksid aru, kuidas neid kahte määrust koos lugeda, aga eelkõige ka selleks, et nad saaksid aru, kuidas nad nendest määrustest kasu saavad ja ka kombineeritud andmekogude äh, suunised tegeleb kolme põhilise aspektiga. Äh, esmalt on selgitatud ära äh, isikustamata andmete ja isikuandmete definitsioonid. selgitatud on andmete vaba liikumise põhimõtet mõlemas määruses, sest et need on nendes kahes määruses veidi erinevad ja lõpetuseks on räägitud andmete ülekantavusest mõlemas määruses, sest äh, taaskord mõlemas määruses on see mõiste veidi erinev. praktikas me näeme, et äh, andmekogud äh, sisaldavad suure tõenäosusega mõlemaid andmetüüpe. enamik ettevõtteid, kes andmetega tegelevad, haldavad andmekogusid, mis koosnevad nii isikustamata kui isikuandmetest seega tuleb eristada isikustamata andmeid, isikuandmeid, aga see piir võib tihtipeale olla hägune ja sõltuda sageli kontekstist. üks praktiline näide. kui me võtame näiteks ettevõtte maksuandmed, siis meil on seal kontonumbrid, mis on isikustamata andmed, aga maksuaruande lõpus on äh, seal finantsjuhi allkiri ning see on juba isikuandmete all. seega ettevõtte äh, maksuaruanne äh, on äh, kombineeritud andmekogu. sissejuhatavates sätetes on öeldud, et määrus kohaldub isikustamata andmetele, mis kuuluvad kombineeritud andmekogusse ning selle kehtivust ei mõjuta Äh, isikuandmete kaitse üldmäärus ja see ei mõjuta ka isikuandmete kaitse üldmääruse kehtivust. nüüd äh, kahe määruse omavaheline seos. kui meil on andmekogu, mis koosneb äh, kahest, kaht tüüpi andmetest, siis isikustamata andmete määrus kohaldub isiku, isikustamata andmetele selles andmekogus ning GDPR e kohaldub isikuandmetele, mis selles andmekogus on kui need äh, kah tüüpi andmed on lahutamatud, neid ei ole võimalik eraldada, sest et see oleks liiga kulukas või see ei ole tehniliselt võimalik, sellisel juhul kohalduvad GDPR-ist tulenevad andmed kogu andmekogule. see on aspekt, mida ma tahaksin vägagi rõhutada. isegi kui meil on väga väike hulk isikuandmeid, siis kohaldub ikkagi kogu andmekogule GDPR seda oleme üksikasjalikult selgitanud ka äh, oma suunistes. ettevõtetelt saadud tagasiside äh, on, et suunised on tõepoolest väga praktilised ning need selgitavad äh, väga hästi seda, mida kaks määrust endas sisaldavad ning kuidas neid koos kasutada, kuidas need koos toimivad, seega see on väga kasulik olnud Euroopa Liidu ettevõtetele. järgmise slaidi juures räägin teile äh, isereguleerimisest, mis äh, selle määrusega kaasneb. lisaks sellele, et äh, ettevõtete jaoks suureneb õiguskindlus selle osas, et nad saavad andmeid töödelda igal pool Euroopa Liidus, on selle määruse eesmärk suurendada ka andmetöötlusteenuste ja nende pakkujate usaldusväärsust, väärsust ning see üritab ära hoida seda, et ettevõtjad peavad sõltuma ühest teenusepakkujast. just seetõttu komisjon äh, kehtestaski äh, üsna protsessi alguses kaks äh, isereguleerimisgruppi. Nad loodi kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpus ja komisjon äh, on nendes kahes töörühmas äh, jälgiv liige. Äh, nad on koostanud tegevuse eeskirja pilveteenuse pakkujate vahetamiseks ja andmete portimiseks. teine ei puuduta otseselt määruse rakendamist, aga see on siiski oluline tingimus äh, andmete vaba liikumise jaoks ning see on äh, turvalisus üle kogu Euroopa Liidu, ehk siis tuleb tagada äh, andmete vaba liikumise turvalisus nende pilveandmetöötluse pakkujate kasutamisel. nagu te näete, siis meil on väga kohalik lähenemine, me ei korraldanud kõiki kohtumisi mitte Brüsselis, vaid oleme käinud Euroopa Liidu liikmesriikide pealinnades ning kasutasime kohalikke asutusi nende kohtumiste läbiviimiseks. me tahame kaasata kohalikke ettevõtteid ning äh, pärast iga äh, koosolekut oleme suutnud üha rohkem ettevõtteid oma protsessi kaasata. lisaks äh, nendele plenaarkohtumistele, mis toimuvad füüsiliselt, korraldatakse regulaarselt ka konverentskõnesid, kus osalevad ka VKE-d viimasel slaidil on lühidalt äh, näidatud äh, andmete portimisega tehtavat tööd. artiklis kuus on sätestatud kohustus koostada tegevusjuhis äh, nii erinevate pilveteenuste jaoks me esitame selle tegevusjuhise äh, täht-, õigeaegselt äh, novembri lõpus, äh, Soome eesistumise aja lõpu lähenemisel. aga oluline ei ole mitte ainult see, millal me neid tegevussuuniseid avaldame, vaid see, kuidas ettevõtted saavad neid kasutada. seega komisjon ei hinda mitte ainult seda, kuidas neid juhiseid, eeskirju kehtestatakse, vaid ka seda, kuidas see suurendab turu selgust pilveteenuse kasutajatele. ettevõtete jaoks saab olema, et kas ettevõtete jaoks on lihtsam vahetada pilveteenuse kasutajat, kas see on kulutõhusam ja just need on need kriteeriumid, mille alusel me äh, hindame ka seda andmete portimise isereguleerimise aspekti. suur aitäh teile tähelepanu eest. tegu on määrusega, millel on enneolematu potentsiaal Euroopa Liidu ettevõtete jaoks, et nad saaksid kasutada äh, vaba majanduse eeliseid. aga me peame veel tegema palju tööd, äh, et äh, täita kõik need määruse lubadused. suur aitäh, kohe annan sõna meie koordinaatoritele ja nüüd Rahvapartei esindaja härra Kovatšek. aitäh, proua esinaine, suur aitäh ka komisjonile Äh, selle sisendi eest meie õigusliku järelevalve äh, kohtumisel. tahaksin kasutada seda võimalust, et äh, väljendada EPP suurt toetust selle toimiku vastu. meie fraktsioon on alati olnud selle arutelu eesrinnas, et tuleb kaotada ära andmete lokaliseerimise nõue. see määrus on olnud üks olulisi saavutusi digitaalse ühtse turu saavutamisel. see annab nii avalikele teenustele, tarbijatele kui ka ettevõtetele palju rohkem vabadust ja võimalusi. me tahaksime rohkem teada selle isereguleerimis, isereguleeriva tegevuse kohta. me nägime, et selle kuu lõpus peaks see tegevuseeskiri välja tulema, komisjon on küll ainult jälgiv liige aga komisjon on algatanud kaks avalikku arutelu ning nad tahavad tagada, et need tegevuseeskirjad on hästi välja arendatud. aga kas te võiksite öelda, kuidas komisjon tagab, et ettevõtted ka kasutavad neid eeskirju, arvestades seda, et tegu on vabatahtlike eeskirjadega? kas komisjon kaaluks ka määruse rakendamise ülevaatamist varem, kui nelja aasta möödudes, kui nad näevad, et äh, väga vähesel määral neid eeskirju täidetakse või määrust rakendatakse, aitäh! aitäh ja sotsiaaldemokraatide nimel palun. Rosaldemosse, suur tänu, suur tänu ka komisjonile selle ülevaate eest. me oleme üsna varakult äh, hindamas seda, sellepärast et ma mäletan veel, peaaegu eile oli see, kui me selle kallal tööd tegime, aga mõistagi on tegemist üsna olulise õigusaktiga mind huvitab äh, ennekõike ja see on seotud ka selle aruteluga, mis oli siis, kui me võtsime selle õigusakti siin Euroopa Parlamendis vastu. nimelt äh, mind huvitab see, et me ühelt poolt äh, räägime isikustamata andmetest ja teiselt poolt samas on üha suurem oht selles, et, et andmeid saab niiviisi kombineerida teiste andmetega, et isikustamata andmed muutuvad isikuandmeteks või vähemalt selles suunas. kas komisjon on äh, sellele tähelepanu pööranud äh, seoses õigusakti rakendamise jälgimisega, mida te teete selleks, et kanda hoolt selle eest, et äh, isikustamata andmeid äh, ei saaks taas mitteanonüümseks muuta, sest et see on ju meie eesmärk, mida te olete selleks teinud, et seda mitteanonüümseks muutmist ära hoida. aga suur tänu tehtud töö eest, jälgin ka järgnevatel kuudel, mis edasi juhtuma hakkab, iseäranis suunistega seoses, mis peaksid äh, novembri lõpus valmis saama, aitäh! Thank you, Mrs Šarantsova for aitäh ja nüüd äh, Renew fraktsiooni nimel proua Šarantsova. tahaksin tänada ka komisjoni, äh, Pierre, me pole teid pikka aega näinud siin kuulasin huviga äh, ettevõt-, ettekannet, aga mul on küsimus ühtsete kontaktpunktide kohta. kas te võiksite meile anda rohkem informatsiooni selle kohta, kas nad on olemas kõigis liikmesriikides, kas kõik neid kasutavad? mina seda algatust äh, pooldan, aga me peame tagama, et nad on olemas ja need ka toimivad praktikas. teiseks, kolmepoolsete läbirääkimiste ajal äh, toimus meil väga palju tehnilisel ja poliitilisel tasandil läbirääkimisi äh, andmete äh, lokaliseerimise nõuete kohta. nõuded, mis on sätestatud äh, riigihangetes. kas selle keelu olemasolust teatakse ka äh, kõikidel piirkondlikel tasanditel liikmesriikidel. kas liikmesriigid on taganud, et kõik piirkondlikud ametiasutused on teadlikud äh, sellise nõude kehtestamise keelust? järgmine küsimus puudutab andmekogusid. kas ma saan suunistest õigesti aru, et kui äh, meil on kombineeritud andmekogu, siis äh, igal juhul kohaldub GDPR ja mitte isikustamata andmete vaba liikumise määrus ja kas ma saan õigesti aru, et äh, GDPR puudutab ka äh, andmekogusid juhul, kui ettevõte otsustab isikustamata andmeid ja isikuandmeid mitte eraldada, isegi kui on võimalik neid andmeid eraldada. nüüd viimaseks tegevuseeskiri, mille tähtaeg on kahekümne üheksas november aega on väga vähe, kas te olete selleks valmis? ja minu viimane küsimus puudutab taaskord äh, andmekogusid. nagu te mainisite, siis äh, ma tahaksin äh, uurida tagasisidet autotööstuselt. mind huvitab, mida teie arvate andmetest Äh, mida äh, autod äh, loovad ja kuidas see määrus selles valdkonnas kohaldub. aitäh ja härra Kolaja Roheliste nimel, palun. mu kolleeg proua Kese pidi lahkuma teise komisjoni koosolekule. seega esitan küsimuse tema nimel see küsimus puudutab äh, sarnast valdkonda äh,, nagu proua Šaldemus esitas. komisjon tõi teatises välja äh, Euroopa Parlamendi uuringu äh, näite, et kui, äh, et on võimalik äh, andmeid muuta anonüümseks ja siis uuesti mitteanonüümseks uuring viidi läbi Imperial College'is Londonis ja näidati, et andmeid on võimalik äh, äh, uuesti mitteanonüümseks muuta ja on võimalik tuvastada üksikisikuid hoolimata anonüümiseerimisest. kas äh, komisjon näeb mingeid viise, kuidas Euroopa Liidu liikmesriikides äh, ette näha äh, nende anonüümiseerimisnõuete täitmine? ja palun kuue nimel. Äh, suur tänu, proua esimees, aitäh selle tutvustuse eest. komisjoni suunised seoses isikumaast andmetega ei ole minu arvates vast-, päris äh, rahuldavad, te ütlesite, et suur osa andmetest on nii-öelda segaandmed, ei ole täielikult anonüümsed ega ka isikuandmed ja need sünteesandmed on see valdkond, kus äh, me tahaksime suuremat edu saavutada. see on ohtlik valdkond, nagu te kõik teate, kas võiksite täpsustada seda punkti veel täpsemalt? isereguleerimine on hea, aga äh, sanktsioone ei ole, kui suuniseid eiratakse ja me näeme, et üha rohkem hakatakse andmetega kauplema ja seetõttu peab õigusloov sektor pakkuma rohkem äh, kaitset äh, nende andmete suhtes. pilveteenustega seoses äh, ma arvan, et ähm, isikustamata andmete lokaliseerimise küsimus Prantsusmaal on äh, teema, mille puhul me vajaksime rohkem andmeid ja mis on suurepäraseks näiteks, mis toimub äh, praegu selles valdkonnas. Äh, Jaapani teemat tõstatage, kuidas me saaksime aidata oma ettevõtteid mitte Euroopa ettevõtetega seoses äh, ma tahaksin küsida, kas teil on Prantsusmaa kodeerimise algoritmide väljaõppe kohta täiendavaid andmeid ja võrreldes seda teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega? ja nüüd äh, ECR-i nimel härra Pelan. tervitan soojalt siin komisjoni esindajaid ning mul on hea meel, et äh, saame äh, veidi infot hiljuti laenude rakendamise kohta. nagu te teate, siis andmed on väärtuslikum kui nafta ja see on oluline osa Euroopa Liidu majanduse arengust kahjuks äh, ei ole võimalik neid kasutada efektiivselt äh, väga rangelt reguleeritud raamistikus. isikumast, isikustamata andmete äh, vaba liikumise määrus tekitas suured ootused turuosalistel, kes ootasid huviga seda ettepanekut. kuid uue õigusakti kehtestamine on ainult esimene samm pikal eduteekonnal seega ma tahaksin kasutada võimalust ja küsida teilt äh, rakendamise edusammudest. eelkõige selle kohta, kui edukalt äh, on liikmesriigid äh, tühistamas neid õigusakte või sätteid, mis takistavad isikustamata andmete vaba liikumist või mis kehtestavad andmete lokaliseerimise nõudeid. viitan siin muuhulgas komisjoni tabelile andmete vaba liikumise piirangu sätete kohta. millised on edusammud ja kuidas te kavatsete liikmesriike suunata vastu võetud õigusakti täitma? teiseks, hiljuti avaldati komisjoni hädavajalikud suunised, mis peaksid aitama kõigil huvitatud osapooltel õigusakti täita. küll aga toob see välja ka määruse keerukad aspektid. minu meelest näitab see taaskord seda, kui olulist rolli mängivad ühtsed kontaktpunktid selle õigusakti edus. kahjuks äh, teie veebilehel on välja toodud ainult seitse liikmesriiki, kes on loonud äh, ühtse kontaktpunkti. milline on komisjoni tegevuskava äh, juhuks, kui liikmesriigid seda määruse aspekti õigeaegselt ei täida. kas te olete ette näinud selle protsessi jaoks äh, konkreetse ajakava? ma olen veendunud, et äh, liikmesriikidele tuleb avaldada mõõdukalt survet enne seda, kui äh, avaldatakse kahe tuhande kahekümne teise aasta rakendamisraport. ja nüüd kuue nimel proua Konechna, kas soovite sõna võtta? ei. mul on kõnelejate nimekirjas veel kaks nime, teen ettepaneku, et äh, kuulame need küsimused ka ära ja siis anname härra Stenetile vastamiseks sõna. aitäh, ütleb härra Schwab. ma olen nõus äh, eelkõnelejaga, sellepärast et äh, ma arvan, et komisjonil on selle ettepanekuga õnnest-, õnnestunud Euroopa Liidu andmete turgu parandada. ma arvan, et sellest ei piisa, Äh, kui me andmeid turvame ainult siseriiklikul tasandil, sellest ei saa kasu meie äh, kodanikud ja me teame, et äh, siin äh, paljud natsionalistid ütlevad, et äh, jah, et turvalisem on olukord sellisel juhul, kui andmeid säilitatakse siseriiklikul tasandil. ainult sellisel juhul, kui me ühiselt oma jõude koondame, ainult sellisel juhul on meil võimalus ka Euroopa siseturul digitaalajastul tõesti edasi liikuda ja oma kodanikega kohaselt ähm, turvata loomulikult andmekaitsel on väga oluline roll siin osas ja isikuandmetel on äh, Äh, ka oluline äh, roll, GDPR niikuinii kaitseb neid, aga pilt peab olema selges osas, et need äh, ühised andmed, mis ei ole, mis on anom-, anonüümiseeritud, et kui me neid ühiselt ei kasuta, siis sellisel juhul me kaotame oma rolli ka maailma konkurentsis. nii et ma sooviksin ka teada, et need eesmärgid, andmed mida siin slaididel ära toodi, et kas ähm, liikmesriigid on ähm, ka nõus tõesti neid ühispingutusi tegema selleks, et ähm, küberturvalisust parandada ja meie kodanike isikuandmete kaitset parandada, et me saaksime siis ka tulevikus olukorda parandada parlamendi poolt. aitäh. suur tänu. see on väga oluline teema nii Euroopa Liidu jaoks kui ka kogu maailma jaoks. ja ma arvan, et Euroopa Liidul on siin vägagi palju võita, kui me need, kui me neid erinevaid äh, regulatsioone saaksime kasutada, luua tõeline selline andmete äh, siseturg ja ma räägin siin ka mm, uurimistegevusest, teadusuuringutest, me ei tohi ka seda unustada ja ka sellest, kuidas me saame avalikku sektorit toetada ja ka poliitikat, poliitikate kujundamist toetada. loomulikult isikuandmete kaitse on väga oluline ja seda eriti näiteks ka tervishoiu valdkonnas ja seetõttu on oluline andmed anonüümseks muuta, aga nagu öeldud, siis andmetega on alati seotud ähm, oht, sellepärast et digitaalses maailmas me ei saa ilma ohtudeta aga ma sooviksin esitada hoopis teistsuguse küsimuse. ja siin juba komisjon selgitas ähm, ka pilveteenuseid. Äh, paljud liikmesriigid ja nende vastavad äh, ametiasutused ähm, arutavad alati seda, et kus nad soovivad säilitada oma andmeid, nii et see, äh, et et ei peaks enam kasutama neid traditsioonilisi andmesäilitamisvõimalusi, mis võib-olla paistavad olevat turvalised, aga tegelikult seda ei ole, nii et on tegelikult ka need ähm, erapilve ähm, teenusepakkujad ja nii edasi. ja aga mul oleks veel üks ähm, küsimus, mis minu meelest on seotud ka suure äh, äh lisavõimalusega Euroopa jaoks, nimelt et äh, peaks olema ka Euroopa standardid pilveteenuste äh, jaoks, see on kindlasti oluline ka erasektori jaoks. ja ma olen selle teemaga juba väga tõhusalt tegutsenud, et veelgi olulisem oleks see ka avaliku sektori jaoks. sellepärast, et äh, igapäevaselt äh, suurettevõtted, ähm, kes pilvetöötlusteenuseid pakuvad, avaldavad survet. ma ei hakka neid nimesid nimetama, need nimed on niikuinii teada ja seetõttu oleks palju turvalisem teha koostööd meiega, kui luua neid erapilveteenuse ähm, pakkujaid, vähemalt seda väidavad suurettevõtted. aga ma arvan, et Euroopa Liit saaks kindlasti siin oma märgi maha paneda um,. Mis... suur aitäh ja härra Šostanet, palun. aitäh, proua esinaine ja aitäh nende väga heade küsimuste eest. alustan võib-olla liikmesriikide rakendamise küsimusega. me vaatame olukorra üle liikmesriikide kaupa. me kasutame andmete lokaliseerimise piirangute nimekirja, mis on olemas meie mõjuhinnangus ja me vaatame liikmesriikide kaupa üle, me peame liikmesriikidega kahepoolseid kohtumisi selleks, et üle vaadata need problemaatilised andmete lokaliseerimise nõuded. väga huvitav on aga see, et äh, kui liikmesriigid äh, vaatavad üle oma õigusakte, siis nad avastavad uusi andmete lokaliseerimise nõudeid, äh, mida nad varasemalt ei olnud tuvastanud. meie arvates on see seotud asjaoluga, et ettevõtted erinevates Euroopa Liidu majandussektorites äh, on äh, digitaalse ülemineku faasis ning äh, nõuded, mida varem ei käsitletud andmete lokaliseerimise nõudena, võivad nüüd sellena klassifitseeruda. ja seetõttu ongi vaja need andmete lokaliseerimise nõuded tühistada selle reformi käigus. liikmesriigid üldjuhul suhtuvad sellesse tegevusse väga tõsiselt aga üks äh, raskus, äh, mida me oleme kohanud, mis selgitab ka mõningaid neid viivitusi äh, ühtse kontaktpunkti loomisel, nagu te nägite meie infoportaalis, siis meil on kaksteist liikmesriiki, kus on ühtne kontaktpunkt loodud, aga see keerukus on seotud õigusakti valdkondade üles, valdkondade ülesusega seega liikmesriikidel on keeruline määrata üks ministeerium või ametiasutus, äh, mis tegeleb selle valdkondade ülese koordineerimisega. me peame asja sellest vaatenurgast äh, ka äh, arvestama, siin ei ole mitte tegu liikmesriikide vähese sooviga tegutseda, vaid lihtsalt neil on keeruline määrata ametiasutus või ministeerium, kes võtab kogu vastutuse selle äh, valdkondadeülese õigusakti rakendamise eest. nüüd riigihanked. me oleme üritanud äh, infot levitada äh, selle isereguleerimismehhanismi kaudu, selleks et kohalikul tasandil informeerida ettevõtteid sellest, et riigihankeid äh, ja hankepakkumisi ei tohi kasutada selleks, et, et nendes hangetes ei tohi äh, piirata äh, andmete liikumist lokaliseerimise nõuetega. ma arvan, et me oleme selles valdkonnas väga palju teadlikkust suurendanud erinevates liikmesriikides. ja nagu siin juba kuuldud, siis me ei ole saanud ettevõtetelt tagasisidet selle kohta, et probleem endiselt olemas oleks, küll aga oleme selle teema osas endiselt väga tähelepanelikud, kuna see oli äh, õigusakti äh, koostamisel äh, läbirääkimistel väga oluline teema. nüüd anonüümiseerimine ja kombineeritud andmekogud, kuulsime siin väga palju muresid, aga me peame meeles pidama, et see on üks selle õigusakti Ähm, mõjusid ja selle koostoime GDPR-iga tagab, et ei teki mingisuguseid lünkasid, sõltumata tehnoloogilistest arengutest, sõltumata sellest, kuidas tehisintellekt või muud uued tehnoloogiad äh, võimaldavad äh, andmeid uuesti isikustada, see ei loe seega andmed, mida me praegu loeme anonüümiseerituks, mis seega ei ole äh, isikustamata andmed, isegi kui need homme või tulevikus muudetakse isikuandmetest, siis meil on taaskord uu-, äh, veel üks õigusakt, mis tagab äh, nende andmete kaitse. seega meil on siin väga sujuv üleminek nende kahe õigusakti vahel. ning minu arvates on see just nende kahe õigusakti isiku andmete kaitse üldmääruse ja isikustamata andmete vaba liikumise määruse eeliseid, andmete sujuva liikumise tagamisel. kui ettevõtted ei saa andmeid eraldada, siis just need kaks õigusakti tagavad ikkagi andmete vaba liikumise. kui ettevõtte jaoks ei ole mõistlik äh, kahte andmete liiki eraldada, sellepärast et see ei ole tehniliselt võimalik või see on lihtsalt majanduslikult väga kulukas. sellisel juhul kohaldub GDPR äh, kogu andmekogule. see aga ei loe, sellepärast et see andmekogu võib asuda ükskõik kus Euroopa Liidu territooriumil, seega andmete vaba liikumine endiselt kohaldub, loomulikult isiku andmete kaitse kohaldub, aga kehtib ka andmete vaba liikumise põhimõte. see ka ettevõte saab otsustada neid andmeid ja andmekogu töödelda ja hoida seal, kus ta ise soovib Euroopa Liidu territooriumil. nüüd tegevuseeskiri. me oleme üsna kindlad, et tööstus esitab meile need kaks tegevuseeskirja käesoleva aasta novembri lõpuks, nii nagu määruses on ette nähtud see on majan-, andmemajanduse konverentsi äh, päevakorras, mis peaks äh, Soome eesistuja eestvedamisel toimuma kahekümne viiendal ja kahekümne kuuendal novembril. mis muudab meid äh, nende eeskirjade kohaldamise suhtes enesekindlaks, on see, et tööstus on loonud üsna tugevad eeskirjad, nad loovad ka õigusliku asutuse või üksuse, mis tegeleb nende eeskirjade täitmise jälgimisega. Nad on äh, kaalunud ka kaebuste esitamise mehhanismi loomist, et ettevõtted saaksid esitada kaebusi sellele äh, asutusele, juhul kui avastatakse, et neid äh, eeskirju ei täideta me usume, et see mehhanism on äh, väga sobilik, aga loomulikult äh, komisjon jälgib, kuidas seda praktikas rakendatakse ning äh, kui tõhus see turul tegelikult on. mõned küsimused esitati ka andmete ülekantavuse, kaasaskantavuse kohta valdkondade põhiselt. see on valdkond, mida me veel ei ole uurinud me tegeleme asjaga väga valdkondadeüleselt, aga me ei vaata konkreetselt äh, näiteks äh, tervishoiusektorit või autotööstust. sellegipoolest äh, see on üks võimalikke edasisi arenguid. ma arvan, et väga oluline on luua tugev alustala, mis on valdkondadeülene, sektoriteülene ja siis alles hakkame vaatama, millised on konkreetsete tööstussektorite spetsiifilised vajadused nüüd äh, julgeoleku või turvalisuse nõue. mul ei olnud aega, et äh, üksikasjalikumalt selgitada, mida siin tehtud on, aga pilveturvalisuse sertifikaadi töörühm on äh, loonud selle pilve turvalisuse sertifikaadi. meil on küberjulgeoleku õigusakt, mis näeb ette ette ühtse, hästi tuvastatava märgise või sertifitseerimissüsteemi, mis on äh, kasutajatele hästi äratuntav, et kasutajad näeksid kohe, et äh, pilveteenuse pakkuja äh, on selle sertifikaadi saanud. komisjon kaalub neid soovitusi, mis tööstus on välja arendanud ning me tahame anda Enisale, Euroopa Küberjulgeolekuametile Äh, mandaadi just selle äh, pilveteenuse äh, turvasertifikaadi loomiseks. see toob kasu nii avaliku ala haldusele kui ka tööstusele. loomulikult annab see kindluse ka ettevõtetele ja avalikele asutustele, et nad saavad usaldada neid teatud pilveteenuse pakkujaid. siinkohal aga lõpetaksin ja vastan hea meelega täiendavatele küsimustele, kui need on. aitäh, härra Sostane kahjuks meil pole aega seda arutelu jätkata, aga tahaksin tänada teid ja teie meeskonda, et äh, siia tulite ja meiega arutlesite. nagu te aru saate, siis see on meie komisjonile väga oluline teema ja kindlasti jälgime seda äh, väga tähelepanelikult, nii nagu ka teie seda kindlasti teete. seega palun äh, teil kindlasti tagasi tulla selleks, et rääkida meile edasistest arengutest selles väga olulises valdkonnas sellega lõpeb äh, praegune arutelu, millega jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde. Sorry, short of time. <clears throat> vabandust, meil aega napib, aga tegu on päevakorrapunktiga awaited um, with a lot of interest by many people. seda päevakorrapunkti on paljud suure huviga oodanud ja see on äh, Teadusuuringute Ühiskeskuse ettekanne äh, toidukaupade äh, erineva kvaliteedi kohta ning lisaks ka kõrgetasemelise foorumi lõpparuanne toiduainete tarneahela kohta. meil on siin härra Petinelli Äh, härra Ulberg ja härra Tšajan. Äh, nad kõik teevad meile ettekande, aga ma palun, et te piirduksite kumbki viie minutiga, mis meile on selleks määratud, sest et me tahame kindlasti pidada äh, elava arutelu sellel teemal. seega nüüd annan sõna esmalt härra Petinellile, et ta räägiks meile kõrgetasemelise foorumi lõpparuandest. Thank you very much, chair suur tänu, proua esimees, lugupeetud daamid ja härrad, austatud äh, Euroopa Parlamendi liikmed, mul on suur rõõm tutvustada täna teile äh, meie toidu ahela toimimise kõrgetasemelise foorumise tulemusi ja, ja enne kui ma asun sisulise külje juurde, tahaksin tänada teie komisjoni järjepideva huvi eest selle öö, äh, foorumi töö vastu. Teie liikmed on nüüd uued liikmed ja seetõttu ma natukene räägiksin kõigepealt äh, selle foorumi äh, põhiinfost. siia on koondatud äh, e, viiskümmend liiget, kõik liikmesriigid, tarbijad, tööstuse esindajad, vabaühendused, jaekaubandusettevõtted. selle foorumi moodustas Euroopa Komisjon selleks, et tegeleda toidu tootmise kogu valdkonnaga ja me tegeleme kõigepealt äh, ettevõttelt ettevõttele kauplemisega, konkurentsivõimalustega ning uute võimalustega ühisturul, kolmandaks äh, hindade läbipaistvusteemaga ja neljandaks erinevate, erinevuste vahel äh, kaubamärgitoodete valdkonnas äh, ning tegeleme ka kaheksa kvaliteediga toiduainete puhul. mul on au öelda, et pärast kahte aastat oleme kõikides teemavaldkondades edu saavutanud, võib-olla kõige poliitilisem osa meie äh, foorumi tööst oli toiduainete kahekordne standard. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta märtsis andis ülemkogu meile ülesandeks selle teemaga tegeleda, oleme teinud äh, tõsist tööd, keerulist tööd äh, ning olnud dialoogis kõikide sidusrühmadega. me oleme edendanud tarbijate esindajate osalemist selles äh, töös ning Foorumi liikmed toetavad komisjoni lähenemist, mis tugineb teadusuuringutele ning konkreetsetele tõenditele oleme töötanud välja oma metoodika ning viinud läbi katsekampaania, mille abil saame me äh, seda teemat hinnata ning õige pea saate kuulda ka selle töö suurepärastest tulemustest. Ehm, ja ehm, meil on siin kohal ehm, asjatundjad, kes tutvustavad teile lõpptulemusi ja Foorum on heade tavade edendaja ning me püüame toiduainete erinevuse teema kallal tööd teha see täiendab reguleerivat tööd, mida on tehtud ebaõiglaste kaubandustavade direktiivi näol. me tegeleme kahekordse kvaliteediga erinevatel rinnetel, sellepärast et tegemist on niivõrd keerulise teemavaldkonnaga. toodete erinev koostis on ainult üks osa selle foorumi tööst üheks teiseks oluliseks teemaks on ühtse turu tõkete küsimus. toiduainete ühtse turu tõkked on äh, väga olulised äh, nii ettevõtete jaoks kui äh, tarbijate jaoks ja meil on täiesti selge, et me tahame, et ühtne turg toimuks sujuvalt, et me saaksime tarbijate heaolu edendada nii, et sellega ei kaasne turu killustatus ning kõikide tõketega tuleb teha tarne, pakkumise piirangud on äh, mitte reguleerivad äh, tõkked, mille kehtestavad eraettevõtted, mis võivad piirata võimalust tooteid toota nii, nagu tahetakse, kellele nagu tahetakse, mis läheb vastuollu ühtse turu algpõhimõtetega. Foorum juhtis tähelepanu vajadusele paremini hinnata nende meetmete mõju ja ulatust, ennem kui töötatakse välja moodused, kuidas selle vastu võidelda. Foorum kutsus komisjoni üles viima läbi faktide uurimise äh, analüüs DSC mõju kohta ühtsele turule. ja oleme tellinud seetõttu uuringu, millega uuritakse äh, regular supply constraint'ide mõju ühtsele turule ja samuti tahab Foorum võidelda toiduainete tarneahela äh, ebaõiglaste kaubandustavade vastu. UTP direktiiv äh, on valmimas ning Foorumis lõhutati, et, et direktiivi reguleerimisala peaks äh, tarneahela nõrgemaid kaitsma, VKE-sid ennekõike, ja Foorum kutsub üles direktiivi kiiresti üle võtma liikmesriikides. tahaksin mainida ka digitaliseerimise vallas tehtavat tööd, mis illustreerib suurepäraselt, et Foorum foorumil ei tehtud, tegeletud mitte ainult kiireloomuliste küsimustega, vaid arutati ka selle üle, millised on pikemaajalised võimalused konkurentsivõime tõstmiseks toiduainete tarneahelas. Foorum esitas oma poliitilised soovitused, nagu näiteks oskuste edendamine, sünergia tekitamine era- avaliku ning akadeemilise sektori vahel, mis toetaks digitaalseid lahendusi ning tegeleti sellega, kuidas andmete jagamise ning konfidentsiaalsuse vallas parimaid võimalikke lahendusi välja töötada. raport näitab selgelt, et digitaliseerimise potentsiaal toiduainete sektoris on üüratu ja nii mõndagi juba ka tehakse mul en-, isiklikult on väga hea meel öelda, et foorumi käigus seostati selgelt kestlikkus ning konkurentsivõime toiduainete ahela ja alajälje vähendamine on üks suurimaid saavutusi. kestlikkus on seotud ka põllumajandusfarmist äh, toidulauale strateegiaga ning meie peamine mõte äh, seisneb sünergiate loomises erinevate toiduainete tootmise poliitiliste meetmete vahel nii et äh, me toetaksime üleminekut äh, rohemajandusele kõikides toiduainete tarneahela etappides. see foorum on tõesti suur saavutus ähm, läbipaistvuse äh, suurendamiseks toiduainete tarneahelas. meil on oma projekt, millega me saame parema ettekujutuse sellest, kui palju me kulutame toiduainete jaoks ja ning äh, me pakume ka kuluhinnangut selle kohta, mida kõik etapid toiduainete tarneahelas peavad maksma. Foorumi töö on viimastel aastatel olnud väga intensiivne, Foorumi mandaat äh, lõpeb kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta lõpus, äh, paari nädala pärast ja toiduainete sektor seisab uute väljakutsete ees, kliimamuutus, kestlikkus, gastronatsionalism e, e-kommertsi kasvatus, ülemaailmne kaubandus ja sellega seotud väljakutsed. me peame kõikide nende teemadega tegelema selleks, et uus poliitiline tsükkel oleks oma ülesannete kõrgusel. ühiselt saame tagada helge tuleviku nii Euroopa toidusektoritele kui ka Euroopa tarbijatele. suur tänu tähelepanu eest! suur tänu, härra Petinelli ja kohe saab sõna härra Ulbe. Thank you, madam chair. Thank you for giving the GRC the opportunity. suur tänu, et andsite JRC-le võimaluse tutvustada meie panust seoses toiduainete erineva kvaliteedi valdkonnas tehtud tööga Grow peadirektoraadi kolleeg selgitas just, milles teema seisneb ning mina selgitan teile täpsemalt, mida on tehtud viimaste aastate jooksul selleks, et selle probleemiga tegeleda. JRC-le tehti ülesandeks töötada välja metoodika võrrelda toiduainete koostist nii et äh, me saaksime teavitatult äh, nagu kord ja kohus arutleda lähtuvalt teaduslikest andmetest. me oleme töötanud välja testimismetoodika, mis hõlmab kõiki etappe, alates sellest, kuidas tooteid valida, kuidas äh, proove võtta, kuidas tooteid hinnata, kuidas tooteid analüüsida. see metoodika töötati välja äh, komisjoni teenuste poolt kõikide sidusrühmade osalusel, sealhulgas tarbijate osalusel ühtlustatud metoodika töötati välja eelmise aasta kevadel ning järgmiseks etapiks JRC koos pädevate asutustega liikmesriikidest viis läbi Euroopa ülese katsekampaania, et hinnata kvaliteediga seotud äh, omadusi toiduainetes, äh, kasutati loomulikult siis seda metoodikat, mille me välja töötasime. novembris kaks tuhat kaheksateist kutsusime kõik Euroopa Liidu liikmesriigid osalema selles äh, töös oleme andnud üksikasjalikku informatsiooni selle kohta enne juba saavutati kokkulepe, et pädevad asutused jagavad proove oma territooriumil kasutatud toodetest selleks, et äh, läbida ühised kontrollimenetlused. üheksateist liikmesriiki esitasid oma tulemused. ning osalesid selles töös ei kogutud mitte ainult andmeid, vaid võeti, tehti pilte ning sisestati andmeid äh, ühisesse andmebaasi ning seejärel äh, meie JRC-s hindasime kõiki neid andmeid. üle saja toote olid hõlmatud selle uuringuga, nende hulgas ka sada kolmteist äh, kaubamärgitoodet ning viisteist erakaubamärgiga toodet. kui vaatate toidukorvi, mis siin loodi, siis näete, et tõesti väga erinevad tooted olid kaasatud sellesse toidukorvi. piimatooted on natuke domineerival podu-, positsioonil, samuti äh, joogid ja beebitoit aga üleüldiselt üritasime tõesti väga erinevaid tooteid kaasata. hindamine toimus järgmiselt. analüüsiti kogu infot, mis on toodu, toiduaine etiketile, toitainete sisaldus, koostisosade sisalduse ühelt poolt toidukoostis üldisemalt. hindasime ka pakendi esikülge, sellepärast et see on see interface, mida tarbija kõige rohkem näeb ja tarbija saab hinnata, kas tarbija välimus on sama või ei ole päris sama. jah, nad peavad aru saama, et maailm ei ole mustvalge ja siis me pidime ka looma äh, kategooria sarnane, mitte päris identne. see on siis hinnangu tulemus. üldiselt, üldiselt kümme protsenti toodetest olid erineva sisuga, aga see erinevus ei kajastunud äh, toote pakendis. kümme protsenti oli siis selliseid äh, tooteid, siis teiselt poolt äh, üks kolmandik äh, tooteid olid identse sisuga. ja ka pakendi, pakend oli enam-vähem identne. ja siis umbes kakskümmend protsenti tooteid olid erineva sisuga, aga see erinevus ei olnud äh, selgelt, äh, mitte väga selgelt väljendunud, väljendatud pakendi esiküljel, nii et äh, oli tegemist siis nagu sarnaste toodetega ja siis kakskümmend viis protsenti toodetest olid erineva sisuga, aga see sisu erinevus kajastus ka toote pakendis, informeerides visuaalselt tarbijaid sellest, et tegemist on erineva toodanguga. me ei ole näinud mingisugust selget mustrit piirkondlike erinevuste vahel. ja oluline on siinkohal toonitada, et ehkki meil on olnud siin terve rida proove, siis ei saa rääkida kõikidest toodetest Euroopa tööl. ja äh, koostisosasid ei saa alati kvaliteedi äh, pähe võtta ja nüüd siis äh, viime läbi sensoorseid analüüse, et näha, et kas äh, kas äh, tõesti seda äh, erinevust kvaliteedis on. suur tänu teile, meil rohkem aega paraku ei ole ja härra Tšaian, ka samuti kõik Tšaian, ka samuti JTRC-st saab sõna kolmandana. suur tänu, esimees. tutvustan teile sarnaseid, sarnaste toodete koostisosade erinevuse analüüsi, nagu see, vabandust, liiga kiiresti üritasin ma seda praegu teha. meie projekti eesmärgiks on analüüsida toiduainete erinev, kvaliteedi erinevuste majanduslikku külge, sellega täiendame siis kolleegi tehtud tööd, mida teile just tutvustati see töö algas eelmise aasta juulis ja see lõpeb äh, selle aasta detsembris. seega töö ei ole veel lõppenud, aga lõpp on lähedal. kuna töö ei ole veel lõppenud, siis tutvustan ainult neid tegevusi mida on tehtud juba, ma ei hakka projekti tulemusi tutvustama. mis puudutab äh, analüüsi, siis me tegeleme siin tarbijatega, tootjatega ja natuke keskendumegi ka horisontaalsele küljele. tarbijate poolt äh, tahaksime me analüüsida seda, kuidas tarbijaid toiduainete kvaliteedi erinevus mõjutab, äh, milline on siis selle mõju tarbija otsustele, tarbija eelarvele või heaolule. selleks, et sellele küsimusele vastata, kasutame me neid teadmisi, mis on majandusteostes. ja me tahame vaadata, mis on kõige selle mõju tarbijatele ja kasutada tahaksime ka empiirilisi kogemusi ja tarbijate ja me tahaksime mõista, miks kaubamärgi omanikud rakendavad kahese kvaliteediga toodete tootmise tava, miks, millised on nende argumendid ning kasutame siis ka äh, asjakohast erialakirjandust, et nendele küsimustele vastuseid leida. me püüame ka analüüsida seda horisontaalsel küljel, et äh, miks, millised tegurid mõjutavad sellist kvaliteedi erinevuste tekkimist. ja siin on tegemist siis empiirilise analüüsiga, kasutame neid andmeid, mida just tutvustas teile mu kolleeg ja siin on hõlmatud ka teised sotsiaalmajanduslikud andmed. mis puudutab analüütilist raamistikku, siis ähm, kui me räägime erinevast kvaliteedist, tuleb pilti näha natukene laiemalt toiduainete tarneahel, seda tuleb laiemalt mõista ja kui me vaatame tarbijate külge ja tahame mõista, miks, millistest argumentidest lähtuvalt on toiduainete erinevad kvaliteedi äh, rakendatud äh, konkurents, äh, konkurentsi tasandi strateegia, mida äh, kaubamärgi omanikud kasutavad tooteid erinevatele turgudele paigutades ja nii edasi. tarbijate küljelt on oluline mõista, kuidas tarbijad näevad kahest toiduainete kvaliteeti milliseid äh, vahendeid kasutavad tarbijad, et, äh, et äh, toodete kvaliteeti hinnata, kui nad lähevad poodi. see on seotud otseselt erineva kvaliteediga, kui erinevused tulevad välja samamoodi kaubamärgistatud toodete vahel ja kui samu koos, kui koostisosasid kasutatakse ja ta-, kui tarbijad kasutavad äh, koostisosasid äh, kvaliteedi hindamiseks, äh, siis erinev kvaliteet võib mõjutada nende valikuid. nii palju siis sellest analüütilisest raamistikust. ja et paremini mõista seda kahest kvaliteeti, siis viisime läbi katseid liikmesriikides. selle projekti eesmärk oli vaadata, millisel moel see mõjutab tarbijaid. ning me tahaksime mõista, kas tarbija ka tarbija jaoks on olulised need äh, erinevused või mitte. lõpetuseks, see töö ei ole veel lõppenud, seetõttu ma ei saagi päris lõpptulemusi teile tutvustada, aga tulemused äh, on kättesaadavad aasta lõpuks ning me tahaksime levitada neid tulemusi jagada neid tulemusi sidusrühmade kohtumisel järgmise aasta alguses, aitäh! suur tänu, härra Siaian ning kindlasti kutsume teid meie komisjoni tagasi, kui need tulemused on avaldatud. meie aeg on napp, nagu te teate. ja ma paluksin, et liikmed sõnavõttes piirduksid kahe minutiga, et me saaksime anda meie külalistele võimaluse ka vastata ja härra Sokol saab sõna äh, esimesena Rahvapartei hulgast. suur tänu tahaksin tänada JRC kolleege väga huvitavate ettekannete eest, tegemist on ähm, väga olulise poliitilise teemaga, mida on kasutatud ära erinevates kampaaniateski ning äh, ma leian, et on väga oluline, et meie komisjoni arutelud siin arvame, äh, parlamendis ei olnud tugineks subjektiivsetele eelarvamustele, vaid faktidele ning konkreetsetele andmetele. seetõttu ma leian, et see uuring on, need uuringud on väga olulised, aga ei jää ka ainsaks. mis puudutab toiduainete erinevat kvaliteeti sõltuvalt geograafilisest piirkonnast, siis äh, paistab selguvat, et me ei saa rääkida äh, lõhest põhja-lõuna vahel ja ida-lääne vahel äh, geograafiliselt niiviisi, aga võib-olla olete näinud muid mustreid äh, oma analüüside tulemustena. ja kas võib teha mingisuguseid järeldusi ja eelarvamusi lähtuvalt teie andmetest äh, nende erinevuste vahel? tõdeti ju seda, et erinevused siiski on olemas, kuid miks on need, miks need erinevused seal siis on, kas äh, ja, ja millised need on, kas koostisosad on erinevad, erinevad toost, tööst, tootmisetapid, tootmismeetodid või erinevad reguleerivad standardid. üheksa protsenti toodetest tõesti erinesid oma koostisosade poolelt, aga välimus sellest aimu ei andnud. ja siis oli veel kahekümne protsendi puhul näha neid erinevusi pakendus, pakendis teataval määral, võib-olla täpsustaksite, mida see teataval määral tähendab, tooksite võib-olla natukene näiteid selle kohta, väikesed erinevused, neid võib ka erinevat moodi tõlgendada või neist võib erinevat moodi aru saada, võib-olla tooksite mõned konkreetsemad näited selle kohta. mul on tegelikult küsimusi palju, aga kuna ma ei taha liiga palju aega endale võtta, siis äh, piirdun sellega, jah, tõesti viisteist 15 sõnasoovijat on, äh, seetõttu kell üksteist kolmkümmend me küll asjadega ühele poole ei jõua, võin kohe teile öelda seda. kallid kolleegid, mul on hea meel, et me saame täna sellest raportist rääkida, tahaksin juhtida tähelepanu asjaolule, et ähm, IMCO komisjoni liikmed algatasid tegelikult selle pilootprojekti eelmisel ametiajal. tahaksin toonitada, et see raport on ainult pool kogu projektist sellepärast et me soovisime ka mitte toiduainete teistsuguste to-, toodete hindamist ning äh, me jätkame surve avaldamist äh, selleks. JRC äh, testimiskampaania tulemused mind ei üllata, nagu mõned teist teavad, eelmisel ametiajal viisin ka mina läbi uuringu. ja ma arvan, et tegemist on teadusliku uuringuga viitsin selle läbi koos ka Horvaatia Toiduainete Ametiga ning tulemused olid üsna sarnased. viisime läbi katsed äh, välimuse poolest äh, identsete toodete küsimuses sensoorsed ning laborihinnangud toimusid, jõudsime samuti järele, et üks, järeldusele, et üks kolmandik äh, kontrollitavatest toodetest olid erineva kvaliteediga, näiteks lihatooted, mida müüdi nii Horvaatias kui Horva-, kui Saksamaal, siis Saksamaa puhul valmistati neid lihast, aga Horvaatia turule tehti neist äh, mehaaniliselt äh, eemaldatud õudega lihast, mida tegelikult ei saa äh, Euroopa Liidu standardite järgi päris lihaks nimetada. Horvaatias leidsime ka vähem tervislikku beebitoitu, kus oli vähem oomega kolm rasvhappeid ning vähem köögiviljaid selge on see, et selliseid erinevusi ei saa tarbija eelistustega õigustada. Need tulemused olid nii silmatorkavad, et äh, beebitoidu tootja kuulutas välja, et madalama kvaliteediga tooted kutsutakse Horvaatia turult tagasi. leidsime ka seda, et äh, tooted erinevad sellisel moel, et lääne öö, ähm, turul turustatav toode on madalama kvaliteediga. näiteks ähm, kunstlikud magusained, nende sisaldus võis olla suurem kui äh, Saksamaal kui Horvaatias. seetõttu kahekordse erineva kvaliteediga toodete toomine turule ei ole ainult Ida-Euroopa probleem. kas ma võiksin paluda teil kokku võtta, ütleb proua esimees, sellepärast et kaks minutit oli kõneaega, te olete juba kolm minutit rääkinud. vabandust, vabandust, ütleb proua Põrson mul on hea meel, et volinik võttis seda teemat väga tõsiselt. ma eeldan, et kõik, mida siin, mida tema lubas, ka sel ametiajal jätkub. vabandust, meil on tõesti väga palju sõnasoovijaid. proua Šarantsova, palun Renew fraktsiooni nimel kaks minutit. aitäh mul on kolm lehekülge märkuseid, katsun teha lühidalt ma arvan, et üsna selge on see et, et üheksa protsenti, praktiliselt kümme protsenti on erinevusi ja see on minu arvates suur arv, see tähendab seda, et ühtne turg on selles küsimuses läbi kukkunud. teiseks, ja kordan siin üle eelkõnelejate avaldused, probleem ei puuduta mitte ainult Ida- ja Kesk-Euroopat, tegemist on üle-euroopalise probleemiga, see on tähtis kõigi jaoks, tarbijad peaksid olema hirmul igal pool ja mulle väga meeldis mõningate tootjate argument, et eri, kvaliteedi erinevused äh, on tingitud tarbija hinnaeelistustest. ei, nii ei saa seda tõlgendada. Äh, tegemist on lihtsalt diskrimineerimisega, ei saa äh, öelda, et kuna inimestel on vähem raha, siis toodame neile halvema kvaliteediga tooteid, mida on odavam toota ja mis maksavad vähem. mis tarbija hinnaeelistusi ei saa pidada legitiimseks argumendiks, et identselt mm, identseid tooteid, siin tuleks see spershei välja võtta ingliskeelsest lausest, et oleks, see oleks täiesti kindel väide, mis kehtiks alati. mul on äh, kahju, et Tšehhi Vabariiki ei ole siia kaasatud. Te juhtisite tähelepanu mõningatele esialgsetele analüüsi tulemustena, kust me võiksime rohkem sellega tutvuda, meie komisjon on selle teema, sellest teemast väga huvitatud ning võiks äh, korraldada põhjalikuma arutelu selle üle, enne kui toimub sidusrühmade kohtumine, aitäh. Thank you very much for the Greens EFA, Mr. suur tänu ja kolleeg Kolaja, palun. suur tänu ma olen äh, väga rahul sellega, et toiduainete kvaliteedi erinevuste küsimus on nüüd äh, meie tähelepanu keskmesse toodud, et seda uuringut tutvustati. nii et äh, meie jaoks on oluline selle arutelu edasiviimine, nüüd kui me oleme kuulnud need tulemustest, mis puudutavad erinevusi pakendis üheksa protsenti, siis ähm, pakendi esikülg ähm, veelgi rohkem erinevusi ja tul-, pärinedes äh, Tšehhi Vabariigist, ma tean, et see on vägagi oluline küsimus olnud meie ühiskonnas ja seda kasutati ka valimiskampaaniates väga ägedalt ära, nii et tõesti on kahetsusväärne, et ettepanekud, mis peaksid äh, tarbijate kaitset edendama ja tugevdama, et äh, seda, need ei ole läbi läinud ja et eelmise parlamendi ametiperioodi jooksul tulemusi ei saavutatud nii et ehm, meie ühisturg on ikkagi Euroopa Liidu üheks suurimaks tulemuseks ja me ei soovi ju Euroopa Liidu kodanike usaldust vähendada selle toimimise vastu selliste ehm, teemade tõttu. nii et mis, me oleme üritanud ka parandusi teha ebaausate kaubandustavade ehm, osas, aga seda meil ei ole õnnestunud, nii et tarbijad peavad lihtsalt Ähm, juhtumipõhiselt tõestama, et ähm, neid on petetud. ja mm, me oleme ka näinud, et ähm, erinevad eeskirjad on väga erineva sisuga ja mm, kui meil oleks ühised eeskirjad ka äh, toodete koosseisu kohta, siis äh, see kindlasti saaks mm, parandada ka toodete äh, ühts-, ühtset kvaliteeti ja samuti, mis puudutab ähm, toiduainete ahela, ähm, tarneahela ähm, toimimise parandamist, siis siin tuleks kindlasti kaardistada ka erinevad menetlused, eeskirjad liikmesriikides, mis puudutab siis ka siseriiklikke eeskirju töötlemise osas nii et minu küsimus on järgmine, et kas komisjon kavatseb ka mingit jätkutegevust läbi viia selle soovituse osas? ja teine küsimus kas komisjon kavatseb selgitada ka seda kontseptsiooni, mis puudutab ähm, toodete koosseisu, kooslust ja erinevusi ja samuti, mida komisjon kavatseb edasi ette võtta äh, selle äh, probleemi lahendamiseks Pro,. proua Šuldan, palun. suur tänu, väga põhjalik, väga kasulik äh, ettekanne, mida peaks tõlkima, mida peaks tõlkima tegelikult ka kõikidesse Euroopa keeltesse. äärmiselt kahju te panite siia äh, toodete pildid, aga mitte hinda, mis selgitaks vägagi palju kõiki neid erinevusi. Öeldakse, et üks äh, kolmandik toodetest, äh, millel on samasugune etikett, on tegelikult erinevad koostised erinevates riikides. see on tõesti rabav arv ja sellega seotud on, on palju küsimusi. Danuan näiteks on üks näide, samuti kaltsiumi puhul näiteks kaltsiumit on rohkem Hollandis kui äh, kui Tšehhi Vabariigis, konkreetse näite, see on äh, murettekitav küsimus tarbijate jaoks, äh, see puudutab ka laste tervist, äh, teie uuringu tulemused toovad välja suured erinevused, ma ei hakka kõiki neid nimekirju ette lugema, kõikidel on need nimekirjad endal olemas, need erinevused põhjustavad mitmeid küsimusi, seda, kas see mõjutab äh, laste tervist näiteks äh, ja neid vastuseid äh, teie uuringust muidugi ei tule. kas olete selle uuringuga valmis kaugemale minema või olete läinud sellega kaugemale? ja ähm, veel üks küsimus. jah, see teema vajab, eeldab kogu meie tähelepanu. kahekümne kahe liikmesriigi esindajad Äh, äh, samm jääb, on siin haaratud, äh, siin on tekkinud mingisugune gastronatsionalism, gastropatriotism, väga huvitav tendents ning valimiskampaaniates kasutati ka seda palju ära. eurooplased tahavad üha rohkem tarbida kohalikke toiduaineid, see ei olegi tegelikult väga paha, see aitaks meile Äh, mõningaid sektoreid jalule saada, muuhulgas ka näiteks äh, hanemaksasektorit, mis, äh, mille Ameerika Ühendriigid on enda kätte haaranud ja mida ei kaitsta piisavalt Euroopa Liidus. siin on ka geograafilise tähiste problemaatika ning mul on endal vaja tutvustada sedasama teemat, mille ma tahaksin tõstatada laiemalt, aitäh. Hetzer ja proua Masurek, palun suur tänu, suur tänu ka nende ettekannete eest. eelkõige suur tänu nendele kolleegidele, kes on tegelenud toiduainete kvaliteedi erinevuste teemaga. üheks selle töö tulemuseks oli siis nii-öelda see mm, uus kokkulepe mm, tarbijate jaoks, nii et mm, uusi, päris palju uusi lahendusi pakutud ei ole, aga see-eest on välja pakutud uusi instrumente selleks, et toodete kvaliteeti parandada, aga ma kardan, et kui Euroopa Komisjon oma meetmetega välja ei tule, siis tarbijaorganisatsioonid või ka teised organisatsioonid üksinda ei saa hakkama selle võitlusega ebaausate kaubandustavade vastu ja konkurentsi moonutuste vastu ja seetõttu ma sooviksin ka teada, milliseid jätkumeetmeid võetakse toiduainete kvaliteedi erinevuste osas ja ma sooviksin ka teada, kas komisjon on kaalunud ka edasisi algatusi, näiteks CPC võrgustiku raames või kuidas te kavatsete tarbijakaitseorganisatsioone toetada selleks, et nad saaksid sellise tavade vastu võidelda Ähm, lisaks olemasolevatele programmidele. kas komisjon on ka kaalunud juba äh, konkreetset foorumit kasutada selleks, et ähm, oleks võimalik juba varem sekkuda, nii et ähm, huvipooled saaksid ise survestada oma partnereid, kes tegelevad ebaausate kaubandustavadega, aitäh. aitäh, härra Masurek. ja koordinaatorid Liit mm, nimel kuue proua Konechna. suur tänu. minu jaoks loomulikult see ei ole midagi uut, sellepärast et ega me vaakumis ei ole ja suvest saati oleme saanud juba tutvuda selle uuringuga ja, ja mul on väga hea meel, et need tulemused on nüüd mustvalgel olemas, et tõepoolest on äh, Äh, nüüd näha, et toiduainete kvaliteedi erinevus on olemas, see eksisteerib ja et see ei puuduta mitte ainult Ida-Euroopa riike. nüüd, mis puudutab kvaliteeti, siis üks kolmandik ähm, toodetest on ju erinevad meie ühtsel turul ja selge on see, et tootjad peaks, sooviksid kindlasti oma huvides selle uuringu tulemusi kohandada. ja tulemuseks on see, et äh, ei oleks enam erinevusi äh, lääne ja ida turule toodud toodete peale, aga kui me soovime sellega nõustuda, siis see ütleb ühte, et ähm, siseturg ei toimi ja probleem on meil kõigil ühine, nii et äh, nii et siin üritatakse küll jätta muljet, et meil on justkui ühtne turg, aga samas ähm, konkreetseid tulemusi ei ole. aga mis mind häirib selle uuringu juures, on äh, sama, mis häirib mind ka selle uue õigusakti osas, mis puudutab ebaausat kaubandustavasid. nii et ähm, siin pakutakse välja küll lahendusi, aga nende lahenduste sisu on vägagi ähm, vaidlusi tekitav. sellepärast, et ähm, näiteks see metoodika, mida kasutati, on küsimusi tekitav, näiteks mis puudutab äh, ka mõningaid, milliseid tooteid üldse kasutati, näiteks lihatooteid, seal ei ole väga palju erinevusi ja samas äh, uuriti selliseid tooteid, äh, mida toodeti erinevate retseptide alusel ja seetõttu tulemus on null. nii et ma ütleksin, et see uuring oleks pidanud ka erinevate pakendite kasutamist äh, liikmesriikides uurima. ja uues direktiivis ähm, on ka ju välja tulnud see, et ähm, vägagi loominguliselt äh, käiakse ümber mõistega ähm, oluline element või oluline erinevus. nii et ma saan aru, et ähm, jah, need äh, hundid söönud, lambad terved äh, ja seetõttu ma leian, et see uuringu tulemused on sellised, mis näitab, et ähm, et ähm, ebaausate kaubandustavadega tegelev direktiiv tegelikult ähm, ei ole saavutanud oma eesmärki ja me peaksime selle läbi vaatama. suur tänu ja me jätkame nüüd oma äh, sõnasoovijatega, sellepärast et äh, vabandage, kas teil on äh, protseduuriline küsimus, küsib proua Sinene. jah, ma soovisin sõna, aga ma ei tea, mis nüüd saab küsib proua kõneleja. proua esineja, ma ütlesin, et lihtsalt koordinaatorid on nüüd sõna saanud ja nüüd saavad sõna kõik järgmised sõnasoovijad, te olete ka nimekirjas, väga hea ütleb esinaine. ja siis ma palun, et meie külalised lõpetaksid, sellepärast et me sooviksime ikkagi lõpetada natukene enne kella kahteteist, nii et praegugi läheme üle aja. ja nüüd järgmised sõnasoovid ja, ja järgmised sõnasoovijad, palun piirduge pooleteise minutiga, nii et mitte kaks minutit kõneaega ei ole teil, vaid poolteist minutit, muidu me satume hätta. ja järgmisena proua Thun, palun suur tänu, suur tänu ka selle mm, aruande eest. meie arutelu näitab väga selgelt, et meil ei ole piisavalt aega, meil peaks olema tõesti eraldi koosolek selle kohta ja ma sooviksin teavitada, et äh, Euroopa Toidufoorum on meil ka olemas, et võib-olla me saaksime kasutada seda platvormi äh, arvamuste vahetuseks, sest et äh, teema on vägagi aktuaalne, nagu öeldud, ja mul oleks ka küsimus Teadusuuringute Ühiskeskusele, et siin selle ühiskeskuse töö nimi oli toiduainete kvaliteedi erinevused ja toiduainete tarne all toimimise parandamist käsitlev lõpparuanne. aga näiteks võtame spagetid. Te tõite kolm-neli näidet Bulgaariast, Tšehhist, Slovakkiast, aga ma vaatasin ka internetist seda ja nägin, neid samu spagette müüakse ka Austrias ja tõepoolest, seal on erinevad tunnused, kui äh, Äh, Bulgaaria või Slovakkia omal või näiteks Coca-Cola, Fanta, need on kahekümne kaheksas liikmesriigis turul olemas, aga ainult kuueteistkümnes liikmesriigis neid uuriti, nii et äh, kui teised liikmesriigid ei soovinud koostööd teiega teha, siis äh, mul on väga kahju, et me sellest ei teadnud, sellepärast et me oleme ju siin selleks, et teha koostööd, et võib-olla siis meie oleksime saanud mobiliseerida oma koduriike selleks, et nad oleksid paremini ko koostööd teinud teiega selle väga olulise äh, projekti osas või, või me oleksime siis võib-olla ka Foorumis kaasa löönud, millele te nii tihti viitasite, nii et ähm, tõesti, mul on väga kahju sellest, et seda kõike ei toimunud. ja meid ei palutud. Äh, ja me peame siin ikkagi olema mm, järjekindlad ja te ütlesite, ütlesite, et, et piirkondlikud eripärad, äh, erinevused on toodetel, aga et on erinevad tooted, mis on pakendatud äh, sarnasel moel meie siseturul ja paraku eh, viimase ametiperioodi jooksul me toetasime hääletusel või paljud meist eh, küll ka hääletasid vastu, eh, aga me võtsime vastu ettepaneku, mis puudutas direktiivi, mis minu meelest on väga kehv. ja paljud teist juba mainisid seda mõistet äh, significant difference, äh, oluline erinevus ja samuti, mis sealt välja on jäänud, kohaldamisalast ja nii edasi. ja nagu me räägime konkreetsetest näitest, et äh, mõningates liikmesriikides FUSD sisaldab ähm, viis protsenti virsikumahla, teistes jällegi kolm protsenti, mõningates riikides null koma üks protsenti. ka, nii et kas see on nüüd oluline erinevus või see ei ole oluline erinevus? ja ma olen peaaegu juba lõpetanud, ma tooksin teile veel näiteid näiteks see jogurt sisaldab äh, siis äh, kodujuustu ja see ka, aga siin on siis ähm, äh, lõssipulber ja, ja looduslikud aroomid ja nii edasi. kas siin on nüüd öö, ähm, oluline erinevus või mitte? et miks see maitse ei ole igal pool ühesugune, miks seda ei ole testitud igal pool, nii et tule, järeldus on see, et me peame kiiresti tagasi tulema selle direktiivi juurde ja parandama seda, aitäh! suur tänu, proua Tsun, suur tänu, et äh, nii hästi oma äh, kommentaare ka kirjeldasite ja tõesti, äh, lugupeetud kolleegid, tõlge lõpetab töö kümne minuti pärast, nii et suur tänu tõlkidele selle eest, et olete nii üle aja juba töötanud, aga me peame siis õigeaegselt lõpetama. nii et kolleeg Toots, tõesti poolteist minutit ainult teil on. suur tänu, proua esinaine ja suur tänu ka selle väga olulise raporti tutvustamise eest ja mis puudutab nüüd toiduainete müümist, siis ähm, me oleme näinud, et ähm, sarnas, et väidetakse, tegu on sarnaste toodetega, aga samas koostis on erinev ja sellega me tegelikult ähm, eksitame oma tarbijaid. ja mis puudutab ebaausate kaubandustavade direktiivi, siis selle eesmärgiks oligi toiduainete kvaliteedi erinevuste kõrvaldamine, aga paistab, et ähm, selles äh, aruandes ei tulnud välja, äh, et siin oleks väga suuri erinevusi liikmesriigiti, aga samas kolmkümmend protsenti toodetest on tegelikult koos, koosluse poolest erinevad, kuigi äh, pakendil esitatu on sarnane ja minu meelest see protsendimäär on vägagi kõrge ja minu meelest siseturul ei tohiks olla teise kategooria eh, tarbijaid. ja see, me nüüd ootame ka Euroopa Komisjoni lõpparuannet, mis ei puuduta siis ainult ehm, pakendite eh, poolt, vaid ka siis seda, kuidas need toiduained äh, kvaliteedi poolt, äh, poolest erinevad ja samuti, millised on siis need maitseerinevused. proua Aguilera, palun. suur tänu, proua esinaine. meil on väga vähe aega, seetõttu teen äh, lühidalt mul on väga kahju, et esimese ettekande ajaks natukene hiljem kohale jõudsin, aga ma sooviksin selgitada ühte asja, et kui me räägime erinevatest toodetest, millel on erinevad tunnused, siis on selge, et märgistamine peab siis vastama tootele või see ei vasta. või teisiti ma ei saa sellest asjast aru, nii et kui toodete märgistamine vastab sellele, mis on pakendi sees siis äh, kas see nii on? see oli minu esimene küsimus. siin öeldi, et äh, asja veel uuritakse, aga mõningates riikides neid ähm, tooteid veel analüüsitakse ja seda ka järeldustes ka öeldi, aga kas komisjon ka veel ähm, oma aruandes seda uurib? proua Penkova, palun nüüd. suur tänu, proua esinaine, suur tänu ka nende ettekannete eest ja ka nende ähm, tulemuste tutvustamise eest ja, ja siin me räägime erinevustest, aga me ei räägi tarbija eelistuste erinevustest, me räägime erinev, kvaliteedi erinevustest ähm, toodete puhul, mis turul on toodud ja ja ka tarbijatele tekitab muret toiduainete kvaliteedi erinevus ja me peame olema teadlikud sellest, nii et paistab, et me oleme eh, küll mm, positiivseid samme võtnud eh, selles osas, mis puudutab metoodikat, et, mm, et vaadata, millised need probleemid on, eriti mis on seotud toodete kvaliteedi erinevustega, ma ei räägi nüüd eh, kaubamärkidest ega selle, nende välimusest aga kas te olete kaalunud ka eri, edasisi samme, mis puudutab selle metoodika parandamist, kas on mingisugune menetlus, mis järgneb, kas on mingid edasised sammud, mida te kavatsete võtta tagamaks, et äh, me ikkagi kaitseme oma tarbijaid, suur tänu ja nüüd äh, kolleeg Leito Markas. suur tänu, proua esinaine minu kommentaar, see ei puuduta mitte ähm, kvaliteedi erinevusi, vaid see, see puudutab ähm, selle raporti konkreetseid ähm, lehekülgi, digitaliseerimist ja see on väga hea aruanne. mul on väga kahju, et me praegu kõiki punkte ei jõua arutada. nüüd digitaliseerimine on minu jaoks oluline ja mida me peame tegema selleks, et tõesti keegi ei kannataks to-, toidutarneahelas on erinevaid ettevõtteid ja me peame ka teadma, kuidas neid kaasata digiturule. nii et see ei puuduta mitte ainult erasektorist, vaid me peame võtma vastu meetmeid eh, selleks, et eh, et kaasata ka mikroettevõtted eh, toiduahelasse ja samuti mm, töötajate turvalisuse küsimus, see, et nad saaksid olla kindlad, et nende töökoht ikkagi ähm, säilib, on ka oluline. nii et ähm, me peaksime arutama ikkagi rohkem ähm, meetmeid, mida me peaksime võtma ka töökoha tagamiseks. aitäh, ütleb äh, proua Sinane, nii et äh, meil on ikkagi tõlge koosoleku lõpuni, suur tänu tõlkidele selle eest ja nüüd kolleeg Kebert, palun. suur tänu ma sooviksin äh, parandada ühte punkti, mida kolleeg siin mainis. nii et äh, see õigusakt, mille me eelmisel aastal vastu võtsime, see oli siiski vägagi positiivne õigusakt ja seetõttu me ka toetasime seda ja välja arvatud see üks punkt, mis puudutas äh, kvaliteedi erinevusi, see oli selline keeruline punkt ja seetõttu me ütlesime, me toetame seda õigusakti, tagamaks seda, mida me oleme saavutanud ja järgmise ametiperioodi jooksul me tegeleme selle keerulise punktiga mis puudutab kvaliteedi erinevusi, et me tõesti saaksime lahendada selle küsimuse, ma arvan, et tollal oli ikkagi õige tee valitud, nii et ma ütlen seda lihtsalt selleks, et siin ei tekiks mingisugust valet ähm,, valet arusaama sellest menetlusest, mis tollal selle õigusaktiga toimus. nii et see aruanne näitab, et tegelikult see, mida paljud tarbijad eeldasid, tegelikult ongi, see eksisteerib. ja mm, siin eelmise ametiperioodi jooksul öeldi, et, et ei, et, et, et me ei saa seda uurida, et siin on tegu ikkagi sellise tunnetusliku küsimusega, aga samas me näeme, et üks kolmandik toodetest on mm, ikkagi sellised, mille puhul jah, meie äh, Eh, hirmud ja mured on tõeks osutunud ja ma kutsun üles kõiki kolleege, et tõepoolest me peame siin meetmeid ja samme võtma ja kutsun üles ka komisjoni seda probleemi tõesti tõsiselt võtma, sellepärast et kui me eh, kodanikel on endiselt tunne ja, ja kindlus selles osas, et et toodet on erineva kvaliteediga erinevates liikmesriikides, ükskõik eh, millistel põhjustel ja et sellise, aga samas tehakse nägu, justkui tegu on täpselt sama tootega, siis see ei ole vastuvõetav olukord. vastuvõetav ei ole ka see, et ettevõtjad siseturul pidevalt ütlevad meile, et meil on vaja rohkem ühiseid eeskirju, meil on vaja ühtlustada eh, reegleid. aga kui tegu on toodete kvaliteediga, siis sellisel juhul on toote täiesti mm, erineva kvaliteediga toodetel, nii et eh, see ei ole mingi ühesuunaline tee, vaid äh, ikkagi kõikides äh, liikmesriikides tuleb meie kodanikele tagada, et tooted on täpselt sama kvaliteediga, ainult sellisel juhul on meil tõesti ühtne turg olemas. aitäh, kolleeg äh, Agius. tarbijad on ähm, vägagi teadlikud oma ostuotsustes, ähm, aga nüüd me näeme ka aruandest, et väga keeruline on siin ähm, ka sõnades tegusid teha. see on seotud kvaliteediga, hinnaga ja nii edasi ja äh, meie ähm, poliitikatel on väga oluline, see mõjutab äh, nii märgistamist, toidutarneahela toimimist ja nii edasi, meil on oluline ikkagi ähm, tagada meie toodete tootmine jätkusuutlikul ja ohutul moel. ning me peame ka tagama seda, et see, mida kodanik näeb pakendil, et see vastab ka sisule. ja ja see, et meie eeskirju on vägagi erinevalt tõlgendatud, tulemuseks on see, et erinevus äh, äh, kvaliteedis ja toodete puhul eksisteerivad meie turul samuti oluline on see, et äh, tootjad teaks, tarbijad teaksid, kust on pärit näiteks piim ja liha äh, toodetes, mida meie turule tuuakse. ja kolleeg Schwab, aitäh, ma teeksin kokkuvõtte. kõigepealt me oleme nõus selles osas, et, et ei ole me Euroopa Liidus lihtsalt teise kategooria tarbijaid ja äh, are-, see uuring ka näitas, et tegelikult siin ei, ei ole tegu mingi konkreetse geograafilise piirkonnaga, mis kõige rohkem on kannatatud. ja teiseks, kui me soovime, et meie kodanikud ennast ähm, ka hästi saaksid äh, informeerida, siis nad peaksid ka neid märgistusi lugema ja see tähendab, et, ähm, et järelikult üheksa protsendi märgistuste puhul on äh, probleeme ja ähm, Saksamaal näiteks kalatoodete puhul on meil siseriigi, siseriiklik reegel selle kohta, kui palju Äh, vett võib olla nendes toodetes, aga see võib loomulikult äh, tekkida mm, probleeme teiste liikmesriikidega, kus äh, need eeskirjad on erinevad. nii et me võime loomulikult liidu tasandil need reeglid ühtlustada nüüd ja see võib kindlasti ka mm, tootjate jaoks lihtsustada olukorda, sellepärast et sellisel juhul nad saavad täpselt samasugust toodet mm, kogu Euroopa Liidu turul turustada ja edasi, see õigusakt, millest me rääkisime, see ei jõustu, ei ole veel jõustunud, nii et me kuulame kõigepealt ära, mida need edasise uuringu tulemused näitavad ja et kui tõesti on tegu oluliste kvaliteedi erinevustega, siis ja, ja, ja vaatame, kas on üldse tegu turumoonutusega ja siis me saame ka vastavalt tegutseda aitäh, sellega on nüüd sõnasoovijate nimekiri läbi ja ma paluks, et meie külalised nüüd vastaksid küsimustele ja üritage kümne minutiga hakkama saada. et kui saate selle kümme minutit omavahel ära jagada, oleks see väga positiivne. võib-olla härra Patinelli sooviks alustada? ma arvan, et tegelikult suurem osa küsimustest on seotud selle uuringuga, nii et võib-olla Teadusuuringute Ühiskeskuse kolleegid vastavad nendele küsimustele. aitäh, proua esinaine, kõigepealt ma tuleksin nende küsimuste juurde, mis on seotud eelkõige just tehniliste, tehnilise poolega. rida küsimusi oli seotud sellega, et kas me ka oskame selgitada, miks sellised toote erinevused on tekkinud ja paluti minult ka näiteid mõningate toodete puhul ja üheks selliseks tooteks on siis see tee toode ja seal on väga selge erinevus selles osas, kui palju mahla see sisaldab. nii et mõningates toodetes on null koma üks protsenti ja teistes toodetes viis protsenti. väga selge on, et siin on erinevus ning äh, kas see on oluline erinevus, seda võib arutada. nüüd teiste toodete puhul me ei ole näinud nii selget äh, erinevust. mitmel puhul ja see on siis meie tõlgendus, et äh, me ei näinud tõendeid selle kohta, et, et, et aga mõningatel juhtudel see väike erinevus on seotud ähm, sellega, et erinevalt on ähm, deklareeritud toitainete sisaldus ähm, siltidel ja loomulikult sellega me oleme ka tegelenud, et kui me näeme erinevusi, siis me peame ähm, sellest ka aru andma, isegi kui see erinevus on väike, sellepärast et meil on selline aruandluskohustus. samuti siin küsiti, et miks uuring uuringut viidi läbi ainult üheksateistkümnes liikmesriigis ja, ja miks me ei uurinud tooteid kõikides liikmesriikides. nüüd enne, kui me selle tegevusega alustasime, oli meil liikmesriikidega mm, kokkulepe, et mm, näidiste kogune, kogumine tehakse vastavalt ametliku kontrolli reeglitele ja äh, sel põhjusel me siis kohtusime ka mm, pädevate asutuste esitajad, kes tegelevad ähm, kontrollidega mm, osalema, aga kahjuks mitte kõik ei järginud meie kutset. ja mõningate toodete puhul ja te mainisite ka ühte nendest toodetest, see on siis selline erakaubamärgis, äh, aga selline selline kaup, kaubamärgis äh, on ainult nendel turgudel, kus ettevõte tegutseb. ja, ja nendes riikides, kus ettevõte ei tegutse, ei ole võimalik seda toodet ka uurida. nii et ähm, nii et ähm, need on siis need küsimused, mis jäävad Teadusuuringute Ühiskeskuse pädevuse alla nüüd. aitäh, nüüd ähm, järgmine kolleeg siin räägiti ka ähm, majanduspoolest, küsiti, miks Tšehhi Vabariik ei olnud hõlmatud sellesse uuringusse. jah, me pidime valikuid ähm, tegema, et, et ähm, milliste, millised riigid me välja valime, pidime arvestama ka oma ressurssidega ja selliste uuringute läbiviimine on päris kallis. nii et me pidime välja valima sellised liikmesriigid, äh, keda me siis uurime ja me üritasime erinev, et erinevad geograafilised piirkonnad oleksid hõlmatud. ja et ka erinevad ähm, sotsiaalmajanduslikud rühmad oleksid hõlmatud. jah, õigus on, et äh, me oleksime võinud rohkem kaasata liikmesriike, aga tegime sellise valiku, nagu tegime. küsiti ka, et äh, millal selle uuringu esialgsed tulemused välja tulevad, need esialgsed tulemused tulevad umbes detsembri keskpaigas just selle mm, majandusliku poole pealt siis. nii palju siis selle uuringu kohta. suur tänu, ütleb proua esinejana. kuna me oleme niigi üle aja, siis lõpetame arutelu nüüd. Of course, yes, I have the. ja loomulikult sain sõnumi et äh, ka mm, DigiJusti esindaja soovib kommenteerida seda küsimust, nii et palun. suur tänu, olen Blanca Rodriguez, tegelen äh, tarbija äh, õigustega. siin küsiti väga palju ka sellest äh, uuest ähm, äh, instrumendist, äh, mis võetakse vastu siis õigusakti raames sel kuul ja kuidas see ähm, võib siis abistada ka toiduainete toodete kvaliteedi erinevuste vastu võidelda. ja ähm, me ei soovi mitte kvaliteedi erinevuste küsimust panna nii-öelda musta nimekirja, sellepärast et kvaliteedi erinevuse puhul me ei saa rääkida mustast-valgest olukorrast, see ei ole päris mustvalge alati vaid äh, me peame ka vaatama, et võib-olla need erinevused on äh, tekkinud ähm, näiteks siseriiklike eeskirjade põhjustel või toormaterjali, kasutatava toormaterjali põhjusel ja seetõttu me leidsime, et äh, liikmesriikide tarbijakaitseorganisatsioonid peavad neid tooteid siis ähm, juhtumipõhiselt analüüsima, et see oli komisjoni ettepanek ja ka äh, parlament nõustus sellega ja ka nõukogu nõustus sellega ja see kin-, kokkulepe siis kinnitataksegi sel kuul, mis ka seadusandjate vahel vastu võeti. ja me abistame ka liikmesriike nende sätete jõustamisel, me korraldame ka õpitubasid liikmesriikidega juba veebruarikuust alates ja ka kahepoolselt, sellepärast et mõningad liikmesriigid äh, Ehm, juba mm, soovivad varasemalt äh, tegutseda nende sätete ülevõtmisega oma siseriiklikusse mm, õigusesse, nii et nendega teeme juba mm, ka tööd ja üheks ja see on osa siis ka tarbija õiguse kaasajastamisest. nii et märk, see on märkus siis nendele, kes eelmise ametiperioodi ajal selle teemaga tegelenud, nii et ehm, üheks tunnusjooneks nende sätete puhul on siis ähm, ähm, toodete olulised kvaliteedierinevused ja mõned teist küsisid, et kuidas me hindame, kuidas me hindame seda kontseptsiooni, oluline erinevus. nüüd see on ähm, äh, see puudutab konkreetselt äh, tarbijakaitseõigusi ja ka äh, kaubandus ja ebaausad kaubandustavasid, aga aga mis puudutab nüüd olulisi mm, erinevusi, siis see on oluline, siis siinkohal tuleb vaadata, et kas see kuidagi mõjutab ähm, tarbija ostuotsust, et kui mm, tarbija oleks teadnud, et äh, see mm, kvaliteedi erinevus on nii suur või nii väike, et kas ta oleks siis ostnud või mitte seda toodet, nii et see on see mida peavad hindama siseriiklikud ametiasutused. selleks, et siseriiklikud ametiasutused saaksid selle hindamise läbi viia, siis on, olemegi ka selle metoodika välja töötanud, töötanud ja ka nagu Teadusuuringute Ühiskeskuse kolleegid ütlesid, et see metoodika on väga oluline just nende testide jaoks, aga me viime läbi ka loomulikult kohapeal teste ja loodame, et liikmesriikidel on sellest kasu, aga kui see tuleb välja, et see instrument ei, ei toimi, siis samas direktiivis on meil olemas ka läbivaatamise säte, et komisjon kaks aastat peale selle direktiivi jõustamist saab ka hinnata, et kuidas see instrument ka äh, toimib, proua Gebhard juba viitas sellele, kui see instrument ei toimi, siis me peame kaaluma ka seda võimalust, et keelustada sellised tavad ja kui lubate, proua esinaine, siis siin küsiti ka selle kohta, et mida me teeme koos tarbijakaitseorganisatsioonidega selleks, et abistada neile, abistada meid, meil paremini kontrolli läbi viia selles osas, mis puudutab toodete kvaliteedi erinevusi. et me mm, kavatseme siis ka katseprojekti käivitada koos Euroopa Parlamendiga selleks, et et tarbijakaitseorganisatsioonid saaksid tegeleda selle teemaga, saaksid paremaid tavasid vahetada et ma ähm, ka hankekutse ähm, oleme välja saatnud, kuus november on nüüd see tähtaeg, nii et äh, ma ei oska öelda, kes nüüd ta-, taotleb, äh, kes vastab sellele hankekutsele, aga tähtaeg oli täna, et eks me siis saame edasi vaadata, mis saab. proua esinejana, suur tänu teiepoolse lisanduse eest sellesse arutellu ja, ja see tõesti arutelu näitab, et see on äärmiselt oluline paljudele meie komisjoni liikmetele ja kindlasti me väga lähedalt jätkame selle teema arengute jälgimist, see on tõesti väga tähtis meile kõigile. aga ma arvan, et nüüd me peaksime tõesti lõpetama ja proua Šarantsova tõesti väga lühidalt. proua Šarantsova, kas saaksime ka selle uuringu tulemused siin, kas me saaksime need enne ka kätte? et öeldi, et need tulemused tulevad äh, detsembrikuus, et jah, kas me saaksime need tulemused äh, ka eelnevalt kätte? komisjoni esindaja, jah, me saadame aruanded enne, kui me avaldame need. proua esineja, suur tänu, sellest on tõesti suur kasu meile. ja ma lõpetaksin koosoleku, äh, neljandal detsembril meil toimub ka järgmine kohtumine ja suur tänu ka külalistele Äh, selle arutelu äh, osalemise eest ja koordinaatorite kohtumine algab kahe minuti pärast, nii et palun need, kes ei pea jääma siia